lugupeetud kolleegid, palun asuge oma kohtadele. tere ja tere tulemast kõigile, tere tulemast ka külalistele. päevakord no punkt üks on päevakorra kinnitamine, kui märkusi ei ole, siis loeme selle tehtuks. juhataja teadaanded järgmisena, keeled kõigepealt kahjuks horvaadi, kaeli, malta keeltesse tõlget täna ei ole. koordinaatorite soovitused vastavalt äh, artikli kakssada viis raportööri nimetamine härra Žedovski Rahvaparteist on nimetatud raportööriks finantstoetuse andmine välispiiridel ja viisad. see on äh, siseturvalisuse fondi osa ja kaks raportööri, siis arvamuse koostajad, härra Peterson Euroopa reguleerijad elektroonilise kommunikatsiooni osas ja teine raportöör härra Schroeder Rahvaparteist kaubandusraamistik Euroopa Liidu ja Türgi vahel. kas komisjon kinnitab need koordinaatorite soovitused, jah? kolmas päevakorrapunkt, koosoleku protokolli kinnitamine, seitsmeteistkümnenda oktoobri koosoleku protokolli kinnitamine. kui märkusi ei ole selle protokolli kohta, siis me kuulutame protokolli kinnitatuks. Läheme nüüd neljanda päevakorrapunkti juurde. täna äh, sõltub kõik kõnelejatest ja sellest, kas nad jõuavad õigel ajal kohale. Äh, see on selge, et me ei saa alustada enne. president äh, Schulz jõuab kohe-kohe, nagu ma õigesti, nagu ma olen aru saanud. ja ka professor Puude, aga ka professor Puude on juba siin. kas te sooviksite ühineda meiega siin laua taga? härra Schultz jõuab ka nüüd tõesti õige pea. kolleegid, siis teeme väikese pausi ja siis läheme järgmise päevakorra juurde uh,. My apologies, I thought I... ma vabandan. mulle tundub, et teie olete, mulle tundus, et teie olete professor, nii et ma vabandan. professor Puude on siis koos president Schultziga hetkel ja jõuavad kohe siia loodetavasti. nii et teeme paariminutilise vahe ja siis alustame jälle. So colleagues, thank you for your patience and tänan, kolleegid, siis ja läheme neljanda päevakorrapunkti juurde, Euroopa Liidu digitaalsete põhiõiguste harta ja tervitame siin kõiki külalisi, kes just kohale jõudsid. ettekannet on kuulamas ka parlamendi president Martin Schulz ning kohal on harta üks autoreid, professor Heinz Puude. kolleegid Teile on elektrooniliselt edastatud harta tekst. nii et kui te sellega veel tutvunud ei ole, siis mul on siin ka mõned koopiad. Need, kes ei ole teadlikud selle dokumendi sisust, kõigepealt me tervitame Martinit, teid siin libe komisjonis. harta on interdistsiplinaarse äh, rühma töö tulemusi, nagu olid professorid äh, ja, ja erinevad äh, ajakirjanikud, blogijad ning algatuse tegijateks olid Die Zeit, Welt, Weltkontakt ja teised. ning samuti selle komisjoni aseesimees oli kaasatud grupi töösse ning parlamendi president on jälginud väga lähedalt selle harta valmimist nüüd ma annaksin sõna president Schulzile ja professor Puudele harta autorite poolt, tutvustamaks meile hartat ja seejärel kolleegid saate sõna kommentaarideks ja küsimusteks. Martin. ja tänan tulemast! suur tänu, Claude! kallid kolleegid, lugupeetud külalised, daamid ja härrad, lugupeetud esimees. presidendi kohalolek komisjoni koosolekul on vähemalt minu viieaastase ametiaja jooksul küll esmakordne, see on tõesti esimene kord, kus ma olen komisjoni koosolekul ja sellel on tõesti väga äh, eriline põhjus, see praegune päevakorrapunkt. oma kohaloluga ma tahan näidata, kui tähtis on minul selle digitaalsete põhiõiguste harta mustandi esitlemine on ja seda siis Euroopa Parlamendi vastavas, vastutavas alg-, äh, vastutavas komisjonis. see, et Euroopa Parlament äh, komisjoni koosolekule tuleb, tähendab seda, et küsimus, mida arutatakse, on tõesti eriline. ja sellepärast suur tänu, Claude, et me, ma kohe arutelude alguses sõna saan võtta. mitmeid aastaid tagasi, mitte ainult siin, vaid ka tegelikult kogu Euroopas, eriti põhjalikult aga Saksamaa liitvabariigis rääkima sellest, kuidas äh, siseriiklikes põhiseadustes ja põhiõiguste hartas paika pandud põhiõigused, äh, mis on ka ju osa Lissaboni lepingust, äh, tagada, tagada seda meie demokraatlikes ühiskondades Euroopa Liidus. ja kuidas seda teha digitaalsel ajastul, kus üha rohkem põhiõigused seatakse kahtluse alla, kus üha rohkem tekib küsimus, et kuidas on digitaalses maailmas võimalik hoolitseda põhiõigustest kinnipidamise eest. me tõesti väga põhjalikult tegelesime selle küsimusega ja me leidsime, et tõesti tasub mõelda selle peale, kas juba olemasolev vaat põhiõigushartad vajavad äh, lisandusi või kas me saame seda üldse teha? kas piisab sellest, mis meil õigusliku alusena paika on pandud selleks, et tagada inimeste põhiõigusi? või kas meil on vaja siia mingeid lisandusi? kas olemasolevatest sätetest piisab või tuleb digitaalses maailmas toimuvate ülikiirete arengute pärast midagi ette võtta, arvestades ka seda, kuidas digitaalne maailm on põimunud meie igapäevaeluga. jah, terve rida sõpru ja kolleege erinevatest ühiskonnarühmadest tegelesid siis nende küsimustega päris pikka aega. ja Zeiti sihtasutus äh, lõi siis raamistiku, kus erinevate poliitiliste voolujoonte ühiskonnarühmade esindajad erinevatest organisatsioonidest said kokku tulla ja siis pikemat aega üksteisega rääkida nendest küsimustest. ja tulemuseks on see, mida täna teile esitletakse. ka mina võtsin nendest aruteludest äh, osa. miks? sest äh, ma olin Euroopa Liidu põhiõiguste konvendi liige, kui me kahe tuhandendal aastal põhiõiguste hartat välja hakkasime töötama, oli mul au olla teatud aega Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjoni sotsiaaldemokraatliku liikmena sellest osa võtta ja kolleeg Carlos Coelho Portugalist osales samamoodi selles töös ja kuna ma olin juba toona selle konvendi liige, siis äh, olen viimastel aastal tundnud, et äh, pean sellega edasi tegelema ja ka viimastel aastatel olen üha rohkem küsinud seda, et kuidas digitaalne maailm meie igapäevaelu mõjutab, kuidas ta mõjutab ühiskondade toimimist. Jan-Philipp Albrecht, selle komisjoni aseesimees, osales samamoodi selle töörühma töös ja tulemust esitleme me teile täna. ma olen väga tänulik, et te olite nõus seda täna siin korraldama, kallid kolleegid. ja Saksamaal on ka tegelikult juba päris palju sellest tänasest sündmusest räägitud, vägagi elavalt ja tahan öelda, et saan väga hästi aru nendest, kes igapäevaelus ei ole teinud tutvust äh, pä-, tutvus teadusloomeliste protsessidega, aga täna me tegelikult esitleme siin teatud seadusloomelist ettepanekut. tegemist on esimese sammuga lootuses, et see koda, aga ka väga paljud teised organid, kaasa arvatud riiklikud parlamendid, hakkavad selle küsimusega tegelema e küsimusega, mis puudutab siis põhiõiguste hartat ja seda, kuidas me saame digitaalsel ajastul põhiõigusi tagada, kuidas me neid tõlgendame, kuidas me neid parandame, tugevdame ja nende eest võitleme, selleks et võimalikult paljud inimesed sellega tegeleksid. jah, tõesti, vahel loeme informatsiooni, millest tuleb välja, et äh, kõik, kes võib-olla internetis kommentaare avaldavad, ei tea, kuidas äh, seadusloomelised protsessid Euroopa Liidus käivad, aga see, mida me siin täna teeme, ei ole siin seaduse loomine, vaid me peame siin laiapõhjalist arutelu selle üle, milline peaks olema põhiõiguste tulevik Euroopa Liidus, kuidas neid tagada kodanikele ja me tõesti loodame, et kodanikud toetavad meid selles töös suur tänu, härra esimees ja olengi vägagi huvitatud nüüd sellest, mida professor Puudel on sisuliselt meile öelda. aitäh! aitäh, aitäh, Martin ja professor Puude, palun järgmisena. lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, miks digitaalsed põhiõigused? no kujutagem ette, et kaheksateistkümnes sajand oli liberaalsete põhiõiguste sajand, üheksateistkümnes sajand oli poliitilise kaasatuste õiguste sajand ja kahekümnes sajand, mis oli sotsiaalsete kodanikuõiguste aasta. meie usume, et kahekümne esimene sajand peab tegelema digitaalse maailma õigustega tundub, et äh, meie alu-, meie vabaduste puhul tuleb meil praegusel ajastul teha suur sammukene edasi. me kõik elame täna digitaalses maailmas, me puutume sellega kokku, meil on siin uued interaktiivse võrgustumise ja sotsiaalkommunikatsiooni võimalused, aga samamoodi ka muud teenused, mis vägagi palju aitavad meid igapäevaelus ja sellest tekib nüüd küsimus, et kas need uued võimalused, uued tingimused, uued väljakutsed võivad ennast kujutada ka uut ohtu ja koormat meie vabadustele. on kohe kindlasti nii, et meil on tegemist äh, äh uute kiusatuste ja peibutustega, mis tekitavad ka tegelikult küsimuse, et äh, mis asjad on andmed, milline kaup see on? kas me saame öelda, et tegemist on erakätesse kuuluva kaubaga või et kas on siin ka mingeid avaliku, avaliku huvi nüansse? ja kas tekivad ka küsimused selle valdkonna kasutusõigustega? et mis on need isiklikud võimalused, isiklikud vabadused selles uues maailmas? me rääkisime sellest ja parlamendi president tõi ka selle juba välja. see töörühm, kes sellega tegeles, ei ole mingi ekspertide rühm, vaid meie rühm koosnes tõesti väga erinevatest inimestest, võrgustikest, õigusteadlased, kirjanikud, ajakirjanikud, kommunikatsiooniteadlased, kodanike õiguste eest võitlejad, andmekaitsjad ja samamoodi siis ka sellised intellektuaalsed inimesed, kellele meeldib ennast sotsioloogideks nimetada, nagu näiteks mina. ja tegelikult oligi siis aluseks see, et eh, kuidas me saame tagada praegusel uuel ajal õigustest kinnipidamist. meie jaoks oli täiesti selge see, et tegemist on uue põlvkonnaga, mille, kelle jaoks digi digitaalne maailm on osa täiesti iseenesestmõistvast taristust, mida, mis täna on leidnud reaalse kasutuse ja ei leita, et see oleks midagi erilist, aga muidugi tähendab ka see seda, et me ootame, et see digitaalne maailm on mugav. ja nüüd tekibki küsimus, et milliste äh, tuleviku, milliste tulevikuvisioonidega saame me neid, kes digitaalses maailmas on kodus ja ka neid, kes siiski seda kombivad, kaitsta, arvestades, et need on vastandatud uute ohtudega. esimesest detsembrist äh, ja härra esimees mainis juba, et see dokument avaldati mitmes Saksa ajalehes ja ka internetis esimesel detsembril ja sellest ajast on tegelikult päris tulised arutelud selle ümber toimunud. ja tõesti, see on meilt nõudnud väga palju kommunikatsioonioskusi ja ka seletust. tegelikult juba ka pealkiri on väga vastuoluline, miks meil on vaja digitaalseid põhiõiguseid, et kas meil on ka analoogsed põhiõigused digitaalsete põhiõiguste kõrval olemas, miks selline pealkiri? ja kas meie isiklikud äh, õigused on siis kuidagi jagatavad ja et milline osa siis nendest õigustest on siis digitaalne miks me peame sellest rääkima, kas tegemast on sellise problemaatikaga nagu näiteks tuumaenergia, mis on nii uus, et tekitab uusi küsimusi, täiesti uusi probleemikohti. tahaksin veel ühte öelda, see, et meil on näiteks siin ka ise tegutsevad masinad, mis mitte ainult asjade Äh, mis ei ole endaga kaasa toonud mitte ainult asjade Internetti, vaid ka äh, demo-, demokraatia Internetti on väga tähtis. siin isikuandmete äh, õigused, üleüldiselt andmekaitse ja see, et ma ise määran oma andmete ja õiguste üle, need kõik on väga tähtsad ja uued küsimused kuidas me neid erinevaid võimalusi omavahel ühendame, nagu näiteks see, et kõigil peab olema juurdepääs, peab võimalus olema sekkuda ja et üks asi ei või teist endaga kaasa tuua, samamoodi ka see, kuidas on äh, lugu usaldusväärsusega. ja kolmas punkt, mida tähendab see uus olukord ka omandiõiguste jaoks, autoriõigused, kaitse nii autorite jaoks, tootjate jaoks, sisutootjate jaoks kui ka kasutajate jaoks. ja mis saab siis, kui me tõesti mingid reeglid ette näeme ja räägime digitaalse kapitalismi kuhjumisest, kui võin seda nartsistlikku väljendit kasutada, siis äh, mingil hetkel see lõpeb ära ja see tähendab seda, et me peame midagi uut ette võtma ja siis tege-, tekib tegelikult kohe see küsimus, et äh, kas me selles äh, kas meil on vaja nüüd uus tõe- ja mäluministeerium sisse viia, mis sertifitseerib ka arvamusevabadust äh, kas me tegelikult oleme isiklike õiguste piiramise äh, komistuskivi otsa kukkunud? Need on küsimused, millega tuleb tegeleda ja ma arvan, et nad on tähtsad sellepärast, et nad tegelikult toovad selle harta iseloomu ja kursi väga selgelt välja. kuid me soovime seda protsessi. me soovime ühiskonnale anda tema enda võimalused äh, ja näidata, kuidas neid võimalusi ka kasutada ja me tahame käima lükata protsessi, mille puhul ühiskond hakkab küsima ka küsimusi enda poliitilise tahte kohta. selle kohta, kas digitaalsetesse muudatusse soovitakse sekkuda, kas seda soovitakse kujundada või lastakse muudatustel lihtsalt oma teed minna ning äh, jäädakse lihtsalt pealtvaatajaks. nii et äh, see, mida me tahtsime selle hartaga sisse viia, on käima lükata protsess, mille puhul poliitiline tahe tuleb selgelt välja ja on täiesti selge, et see on asi, mida me ei saa vältida, see digitaalne maailm lihtsalt äh, sekkub meie tavalisse maailma. aitäh, see oleks lühidalt kõik. And... suur tänu, härra professor Puude. nagu kuulsite ennist, meie komisjon on olnud aktiivselt ähm, kaasatud sellesse arutelusse. see on väga hea kokkuvõte peamistest punktidest ja ma tean, et äh, kolleegid, äh, kolleegidel on äh, märkusi ja võib-olla ka küsimusi. mul on siin viis sõnavõtusoovi kas on veel keegi, kes sooviks sõna või piirdume nende viiega? siis üks-kaks minutit, proua Almajärv. aitäh, härra juhataja, lugupeetud president, härra professor Puude. kõigepealt suur tänu teid äh, selle tutvustuse eest ja selle vaeva eest, äh, mida olete näinud selleks, et seda arutelu äh, Äh, käivitada. mina isiklikult olen äh, kriitiliselt meelestatud digitaalsete äh, põhiõiguste harta vastu, sest meil ju on põhiõiguste harta ja me peame digitaalset õigust siis selle puhul arvesse võtma ja see digitaalne maailm tõesti seab meid selliste probleemide ette, millest me varem ei teadnud, et nad olemas on või et nad tõusetuvad ja minu jaoks on äh, täiesti iseenesestmõistetavad sellised küsimused nagu väärikus ja võrdsus, äh, et need äh, kõik peavad olema meie põhiõiguste harta osad. aga mul on siin ka küsimus, et meil on ju olemas suurandmed mida me siis teeme nende suurandmetega, kui me tahame, et neid olemas ei oleks, siis see ei tähenda, et ülejäänud maailm ei tahaks, et suurandmeid ei oleks, vaid äh, mul on tunne, et ülejäänud äh, maailmale meeldib, et neile, et meie tegeleme nende suurandmetega ja neil on seetõttu turueelised, konkurentsieelised, ma arvan, et me peame avameelset arutelu pidama, kuidas me saaksime saavutada seda, et Euroopa väärtused äh, õnnestub meil läbi suruda ja et äh, ei läheks nii, nagu soovivad need andmehiiglased, kellel on kohutavalt suured andmekogud juba olemas ja et meil Euroopas on kohati väikeettevõtjaid, kellel on väga head mõtted aga neil on väga raske isegi Euroopa kontekstis äh, konkur-, konkureerida äh, hi-, hiigelettevõtetega. oli olemas ju ka Facebooki konkurente, aga neil ei õnnestunud äh, läbi lüüa, kuna me piirasime nende tegutsemist lähtudes oma andmekaitsereeglitest ja Facebookil õnnestus lõpuks läbi lüüa ja ma lugesin väga pikka artiklit Spiegelist selle kohta, et kui lihtne on äh, sotsiaalsetes võrgustikes arvamusi manipuleerida, näiteks äh, piisab seitsmekümnest äh, asjast äh, Facebookis selleks, et, et minge inimeste arvamusi mõjutada ja väga oluline on, et me teaks, kuidas see manipuleerimine toimib, kuid mida me saaksime selle vastu teha, see huvitaks, mind huvitaks väga, mille, mida teie sellest arvate? proua Sippel, palun. aitäh, härra esimees, tahaksin olla nõus eelkõnelejaga et äh, alguses ta ütles, et äh, tema, et tema jaoks on need äh, digitaalsed põhiõigused äh, problemaatilised, meil on äh, põhiõigused olemas, kui vaatame siin, et inimväärikus on puutumatu, siis jah, see on nii, ükskõik, kas ma kohtun inimesega oma kontoris või kohtun temaga digitaalses maailmas virtuaalselt. ja sama käib ka äh, Äh, äh, korteri puutumatuse kohta loomulikult ei minu naaber ega ka mingisugused ametivõimud ei tohi tungida minu korterisse, aga minu jaoks tähendab see ka seda, et äh, mingi minidrooniga ka ei tohi minu korterisse sisse piiluda. ja ma arvan, et, et see, mida teie ütlesite ja mida alguses ütles ka president Schulz, et see on õige, et me peame pigem kontrolli, äh, analüüsima seda, et millised on uued väljakutsed digitaalses maailmas ja et me peame asju teisiti reguleerima selleks, et äh, kaitsta neid põhiõigusi, mis meil on ja ka suurusjärgud on hoopis teistsugused kui analoogses äh, maailmas. ma toon ühe väikse, ühe lihtsa näite, et kas õpilane, keda kiusatakse koolis või siis äh, ka tänaval, see on äh, iseenesest juba väga halb, aga digitaalses maailmas on see hoopis äh, teise mõõtmega, et kui sekkuvad inimesed Twitteris või Facebookis, keda, kes seda õpilast isegi ei tunne, rääkida, see õpilane ei tunne ja sellel kiusamisel on ka oma dünaamika ja see muutub järjest hullemaks. seal on tegemist selliste asjadega, kus meil ei ole mitte ainult vaja seadusandjat, ja selles osas võib kindlasti see katse olla abiks, et meil on vaja ühiskondlikku dialoogi, meil on vaja ka hoopis teistsugust teadlikkust arendada sellest, et kuidas me saame ümber käia kõigi nende digitaalsete võimalustega ja milline on meie oma vastutus selle puhul ning viimane asi, mis minu jaoks on oluline, eraelu kaitse. see asjaolu, et erinevate andmete kombinatsioon, mida ma ju jätan igale poole, siis kui ma äh, teen sisseoste, kogun mingeid punkte, kasutan meili või äh, telefoninumbrit, äh, mingeid digitaalseid meediakanaleid. see tähendab seda, et inimesed teavad asju minu kohta, nad tõlgendavad neid, nad äh, teevad mulle mingeid pakkumisi ja võib-olla ma satun ka soovimatult mingit, mingisugustesse kriminaalprotsessidesse seetõttu. ja tõesti, me peaksime sellega tegelema, nagu me oleme tegelenud andmekaitsepakettides ja teie oma tekstis olete ka pannud sisse selle, et oluline on õigus ise määra-, äh, ise otsustada oma andmete üle ja et andmeid tuleks koguda minimaalsel määral ja ainult äh, seoses teatava kasutuse eesmärgiga. mul eriti enam aega ei ole, aga ma arvan, et äh, meil ei ole tingimata vaja uut põhiõiguste hardat, aga meil on vaja väga laia arutelu selle üle, mitte ainult millised võimalused meil on, vaid äh, milliseid, milliste ohtude ja kuritarvitustega me kokku puutume ja kuidas neid ühiselt reguleerida aitäh, Jan Olbricht, palun. Thank you very much uh,. I would like to point out. tänan, esimees, mul oleks kolm märkust, mis minu meelest on selles protsessis väga olulised. olen ka osa neist, kes on seda teemat fraktsioonis arutanud. Äh, vabandust, ütleb kõneleja, pidas silmas autorite gruppi. me peame süvenema sellesse küsimusse, kui kaugele me saame minna olemasolevate põhiõiguste rakendamisega digitaalses valdkonnas ja teiseks, kuidas neid tõhustada sellisel viisil, et lisanduksid uued põhiõigused ja uued selgitused olemasolevate põhiõiguste täiendamiseks, et no, et oleks paremini rakendatav raamistik digiajastul seepärast äh, on väga tähtis, et, äh, et me arutame seda rahvusparlamentides ja Euroopa Parlamendis. tegemist on Saksa algatusega Ditsaiti fondilt, kuid arutelu kõikjal mujal Euroopas on samuti olemas ja mitte ja üleöö ei muutu põhiõiguste vallas miski või, või ega ka põhiseadused mitte. samas võib-olla järgmine konvent, mis vaatab läbi meie lepingud viiekümne aasta pärast, on tulemas ja siis need, kes hakkavad muutusi kavandama, peavad võtma arvesse seda, et ka põhiõigusi tuleb äh, kohandada digiajastule, mis tähendab seda, et äh, tuleb lisada mõningaid uusi õigusi ja lõpetuseks oleks väga tore, kui see algatus edasi liiguks. samuti ma arvan, et juba see kavand, mis on meie ees lauas, võib mõelda sellele, mis võiks olla lõplik lahendus, meie ees on väga pilvised väljakutsed. aeg on nüüd muutuda palju konkreetsemaks. ja see ja, ja minna kaugemale lihtsalt password'ide arutelust. Spinelli, please. Barbara Spinelli. <clears throat> Grazie, president. suur tänu. Äh, suur tänu, esimees Schultz, suur tänu ka professor Puudele. mul on väga hea, et see põhiõiguste harta on esitatud. minu jaoks on selg-, olemas selge vajadus. interneti maailm on ühine hüve, millega kaasnevad uued õigused, õigus anonüümsusele, õigus olla unustatud, digitaalne lõhe samuti on tekkinud. lappasin teie dokumenti siin, seda hartat, üritasin seda võrrelda sarnase hartaga, kindlasti tunnete seda, härra Puude tegemist on interneti õiguste hartaga, mille parlament kinnitas kahekümne, viieteistkümnendal juulil. ma võrdlesin neid kahte hartat. muidugi teie oma on põnevam, aga siin on rida punkte, mis võiksid, mis meie hartas võiksid olla teie harta ja, jaoks kasulikud, mida võiks lisada. näiteks mainitakse väljakutseid ja ohtusid, nagu teiegi olete neid maininud. aga mina mainiksin ka suuri võimalusi. teiseks, ma ei rõhutaks nii palju ohtusid, kuid ma paneksin nad teksti korpusesse selles osas, mida tuleb teha siis, kui inimväärikust on haavatud või äh, sõnavabaduse põhimõtet rikutud. erinevatest artiklitest kolm ja viisteist räägivad digitaalsest lõhest. siin ma rõhutaksin sotsiaalseid õigusi ja seda, kui raske on viia neid kokku digitaalse maailmaga vähem arenenud piirkondades. viidata võiks ka Äh, vanematele inimestele. ja, ja nendele inimestele, kes ei sobitu digitaalsesse maailma. artikkel neli, nüüd ohutus ja turvalisus, on väga õige. et te mainite siin korrakaitseorganeid kellel ei ole ligipääsu isikuandmetele. ka siin peaksid olema ette nähtud äh, seadusele vastavad erandid. selleks, et äh, seadusest kinni peetaks. ja lisandite osas ma lisaksin ka, et see toimib ainult siis, kui see on tõesti seaduslik ja kinnitus saadakse seaduslikelt äh, organitelt, kui ma, ma siin viitan Itaalia professori hart-, Rodota hartale, artikkel kuus ja seitse, kus räägitakse profileerimise algoritmiks, algoritmist. Te olete tabanud naelapea pihta siin, öeldes, et see saab jällegi olla ainult vastavuses seadustega õiguspäraselt. profileerimine võiks sattuda vastuollu nende su-, profiilide subjektide õigustega. Neil peab olema õigus ko-, omada kontrolli oma identiteedi üle. artikkel viis andmekaitse ja andmete puutumatus Te räägite siin vajadusest saada kasutaja nõusolekut andmete töötlemise suhtes. Itaalia hartas ja see on oluline, võib selle konsensuse ära võtta. seal Itaalia hartas on üks, on see väga huvitav lõik, kuid äh, konsensus ei saa olla õiguslikuks aluseks töötlemisele. Kon... Eh, Teie viimane märkus, palun. jah. Need, kes neid andmeid töötlevad, on oluline aspekt. mul oleks veel mõni märkusi, kuid ma lõpetan siinkohal. arvatavasti Te peaksite dialoogi pidama professor Puudega. aga suur tänu. Joosep Weidenholzer, palun lõpuks. aitäh. ma tervitan seda algatust, kuna ma arvan, et äh, on väga oluline, et inimesed väljaspool äh, Euroopa Parlamenti äh, teeks tihedamat koostööd parlamendiga, see on ju ka väga oluline äh, esindusdemokraatia puhul, et me reageeriksime äh, aruteludele, mis toimuvad väljaspool parlamenti, et me ka kujundaksime neid arutelusid, nii et mina väga toetaks seda, et meil oleks rohkem aja, aega selleks, et seda dialoogi veelgi intensiivsemalt pidada. ja ma tervitan seda ka sellepärast, et meie oma lõppjäreldustes äh, kui tegemist oli uurimiskomisjoniga, nõudsime samalaadseid asju ja professor ja, ja härra Moraes on ka samasuguseid äh, seisukohti esindanud, nii et see oleks tõesti väga hea algatus, mis oleks kõigi Euroopa kodanike huvides ja meil on põhiõiguste hartas mõningad äh, asjad olemas, mis võib-olla on veidi vananenud, sellepärast et kui põhiõiguste harta üle arutelusid pidadi, peeti, siis me ei äh, ei kujutanud veel ette seda digitaalset maailma. ma ei näe siin aga mingit miinust selles, kui meie eurooplastena tervita-, teritame oma pilku selle suhtes ja et me võiksime olla rollimudeliks ja see ei tähenda iseenesest ega mingit konkurentsi miinust. me kuuleme oma Ameerika sõpradelt ikka ja jälle seda, et nad on väga posi-, positiivselt äh, suhtunud meie andmekaitsepaketti, algselt muidugi võideldi selle vastu, aga nüüd leiavad paljud, et tegemist on hea raamistikuga ja me peame kujundama digitaliseerumist, see on juba pikka aega toimunud, see ei ole midagi uut, äh, nagu vahel on mainitud, ja algoritmid ohustavad vabadusega seotud õigusi kui ma mõtlen siin nüüd suunatud äh, turundamisele, siis see mõjutab ka valikuvabadust, et äh, see ei ole ju enam see turumajandus, nagu meie oleme äh, harjunud mõtlema, et vaja oleks ka ülevaadet omada toodetest või kui me mõtleme sellele, et ma elan oma mullis, ei kuule üldse äh, Ähm, teiste inimeste arvamust ja see ju ka tegelikult äh, õõnestab äh, arvamuste vabadust. me peaksime arutama neid asju põhjalikult. ma arvan, et väga hea on see, et Barbara Spinelli siin tõi sisse selle Itaalia aspekti ja me peaksime tõesti pidama sellist äh, euroopalikku arutelu, peaksime ka teisi kultuure, teisi tundlikke küsimusi, mis seonduvad digitaliseerimisega Euroopa Parlamendis arutama, aga kokkuvõttes suur tänu selle algatuse eest. aitäh ja nagu te ütlesite, meil võiks tõesti olla korralik arutelu selle teema kohta, sest see on, teema on väga oluline ja Mm, te teate ka, kui palju me oleme tegelenud selle teemaga ja ma palun nüüd, et äh, professor Puude vastaks nendele küsimustele, aga äh, te võiksite piirduda viie minutiga ja pärast paluksin äh, härra Schultzil teha mm, kokkuvõtte. palun, professor Puude. ma no, siin tooksin välja veel kolm-neli asja. proua Hoolmeier äh, see ei peaks olema dokument, mis sisendab hirmu, vaid see peaks olema dokument, mis rõhutab vabadust ja mis tunnistab seda, tunnustab seda, et meil on praegu suurandmed olemas, meil on teised võimalused, mis puudutavad ka äh, valikuandmete ja tehniliste andmete kombineerimist ja seetõttu tekivadki uued küsimused ja see ei puuduta esialgu mitte ainult reguleerimist, vaid seda, et me üldse aru saaksime, mis meiega toimub ja et me siis omaksime õigeid mõtteid, kuidas seda reguleerida. see on väga oluline teema selle uue õigusliku teema jaoks, kus mõistmine ja reguleerimine peavad tõesti käima käsikäes ja teine asi, mis on väga oluline, see ei ole üldse Saksa ja võib-olla isegi mitte ainult Euroopa probleem. ma arvan, et väga oluline on see, et äh, need erinevad algatused, mis liikmesriikides juba pikka aega olemas on, et neid kujundatakse ja tõesti äh, vaadeldakse seda kui euroopalikku algatust ja ma arvan, et kui me mõtleme nutikale kodule, siis me teame, et see privaatsuse probleem tõusetub täiesti uuesti, et mida tähendab privaatsus nutikas kodus. ja sellest aru saa, selleks on vaja hoopis teistsuguseid reguleerimismõtteid, ja see läheb veelgi kaugemale, see puudutab ka avalikkuse mõistet. nooremas põlvkonnas on praegu juba ettekujutus, et avalikkus, see tähendab ühist privaatsust. see on täiesti uus ettekujutus, et see ei tähenda see, seda, nende asjade kogumit, mida on võimalik meie kohta ajalehest lugeda, vaid et kuidas tagada äh, avalikkus selles ähm, avalikus äh, privaatsuses ja need äh, enesesarnased struktuurid, äh, kuidas neid lood, luuakse internetis, ka see on ähm, põhiküsimus, mis seondub uue klassistruktuuriga meie ühiskonnas ning viimane asi, mis minu meelest on väga oluline ja millega tuleb tegeleda, on see, millele viitas proua Sippel, ka nimelt see, see küsimus, et kas andmed, mm, andmed ja avalik hüve, et millised, millises osas on andmed avaliku hüve osa, ma arvan, et see on väga suur äh, küsimus ja palun, Martin, võimalus asi kokku võtta kakskümmend kaks aastat tagasi alustasin tööd Euroopa Parlamendis ja kui ma mõtlen äh, põhiõiguste arengule nende kahekümne kahe aasta jooksul vii-, olemasolevates lepingutes, aluslepingutes ja riikide põhiseadustes, proua Sipel, siis ma kindlasti toetan teid, aga kakskümmend kaks aastat tagasi ma ei oleks suutnud endale ette kujutada, et individuaalsed põhiõigused, te tõite suurepärase Äh, näite äh, kiusatud õpilasest või siis äh, väiksest droonist teie magamistoa akna taga, ma ei oleks suutnud ette kujutada, et asi nii kaugele läheb ja tegelik tehnoloogia areng on olnud kiirem, kui meie seadusandjana oleme võimelised olnud kodanike jaoks kaitsestruktuure looma. miks me tulime selle teemaga Euroopa Parlamenti? me teame, millised oli äh, Itaalia kolleegide algatused, millele viitas Barbara Spinelli, tegemist oli suurepärase tööga, ma tahan seda siin veel kord rõhutada, aga miks me tulime selle tööga siia? Euroopa Parlament on see koda, kes äh, rahvusvahelise õiguse seisukohalt olulisi lepinguid eriti kaubandusõiguse seisukohalt äh, ratifitseerib ja see küsimus, et äh, mil määral see äh, suurandmete ja äri vaheline seos viib selleni, et inimeste põhiõigused ei ole enam tagatud seetõttu, et inimestel ei ole kontrolli oma andmete üle ja et niimoodi inimestest saab majandushuvide objekt, mitte subjekt Ähm, kelle õigusi äh, tagab riik. vastupidi, riik enam ei saa inimese põhiõigusi garanteerida, kuna globaalne areng on nii öö, äh, kiire ka inimese objektistamise suhtes, et öö, äh, meie struktuurid on ajast maha jäänud. ja selles mitteajakohasuses on väga suur oht, aga saadikute koda, kes on öö, panganduse vallas mingit andmete äh, edastamise lepingut peatanud, näiteks Swifti puhul, et äh, nad üksikisikute individuaalseid äh, tagatisi ei näinud et need oleksid olemas ja siis peatati see leping Euroopa Liidu ja USA vahel ja sii-, selle tõttu meie mm, pidime küsima endalt, et kus toi-, saaks see arutelu toimida, toimuda, kust oleks võimalik äh, minna kaugemale kui äh, riiklik raamistik, millest ei piisa. jah, see on Saksa arutelu olnud, aga see on Saksa arutelu, mis puudutab äh, arutelu, mis on, mida on vaja pi-, pidada globaalsel tasandil, sellepärast me tulime parlamenti ja ma olen tänulik see, ka selle eest, et siin väljendati skeptilisust, et kas seda üldse on vaja. oma sissejuhatavas sõnavõtus proua Hoolmeier, ma ka ütlesin, et me ei tulnud siia äh, sellepärast, et siin on nüüd see digitaalsete põhiõiguste harta ja võt-, võtke see nüüd vastu, vaid eraisikud tulid kokku, neil oli mõte selline harta koostada ja ma pean ütlema, et see on olnud peaaegu aasta äh, kes, kestnud protsess, iga sõna eest äh, on siin võideldud ja kõik, kes me, me oleme osalenud selles, ma ise või äh, härra Bude või äh, Saša Lobo või teised, kes seal osalesid, teavad, et võideldi iga sõna eest ja lõpptulemusena me teadsime, et tegemist on ainult sõnaga ja algusega, mitte töö lõpuga. ja sellepärast äh, see tees, et meil ei ole vaja sellist äh, asja võib ähm, olla väga öö, äh, heaks väljakutseks, et me võime lõpptulemusena jõuda ka järeldusele, et olemasolevatest instrumentidest piisab. mina isiklikult seda ei arva, ma arvan, et neist ei piisa. aga sellest äh, hoolimata see vastuargument, et äh, neist piisab, see tähendab seda, et me jõuame selleni, mida meil vaja on, nimelt meil on vaja sellist vastuolulist arutelu, mis kõiki kaasaks ja mm, ja ma olen väga tänulik äh, Zeit äh, sihtasutusele, sest me ei taha, et arutelus osaleksid ainult poliitikud, vaid me tahame, et laiem avalikkus osaleks selles arutelus, sest see on arutelu, mida tuleb pidada parlamendis, aga mitte ainult parlamendis, vaid seda tuleb pidada ühiskonnas tervikuna ja minu viimane märkus, äh, esimees kolleeg Weidenholzer viitas õiglusega sellele, et selleks on vaja rohkem aega. me anname teile täna selle harta äh, projekti ja palume, et te võtaks endale aega selle jaoks, aga ma tahaksin ühele asjale tähelepanu juhtida, siin on terve rida kolleege, kes äh, minu presidendiks oleku ajal on äh, hommikust õhtuni teinud mulle ettepanekuid et ma ei ole piisavalt äh, tundlik, kui tegemist on andmekaitse küsimusega. vähemalt üks nendest kolleegidest võttis siin ka sõna. ja seetõttu see üllatas mind. minu maine siin kojas ei ole see, et ma oleks siin esiandmekaitsja äh,, vaid äh, nii mõnigi kolleeg on arvanud, et ma olen liiga leebe, liiga parempoolne sotsiaaldemokraadi jaoks, liiga e e riigi seisukohalt lähenev ja neid kolleege ma tahaksin tänada, sest äh, viimaste aastate jooksul, eriti kui tegemist oli lepingute ratifitseerimisega, avasid nad mu silmad ja ma tahan tõesti äh, öelda, et ma sain aru ja ütlen ka välja, et kui palju me oleme maha jäänud, kui tegemist in-, on individuaalsete põhiõiguste kaitsega digitaalses maailmas. kui ma vaatan, kui palju on meie ellu tunginud digitaalset arengut, siis äh, mingil hetkel meil ei õnnestu enam eristada, et mis on analoog ja mis on digitaalvaldkond, et meil on vaja siis uut äh, määratlust äh, sellest, mida on vaja selleks, et kaitsta põhiõigusi, nii et ma olen kriitikutele väga äh, tänulik ja see motiveeris mind äh, selles arutelus äh, osalema. ja viimane märkus, härra esimees. tulen tagasi veel kord selle juurde, mida ütles Josef Weidenholzer, aga ma seon selle ühe palvega see on üks algatus, mida on arutatud Saksamaal, aga ma tõesti väga sooviks, et Euroopa tasandil siin komisjonis jätkuks töö selle teemaga, aitäh! suur tänu, Martin ja professor Põude ja nüüd me tõesti tahame sel, selle teemaga süvitsi edasi tegeleda, seda ka koordinaatorid otsustasid. ja võtame oma komisjoni töös seda kindlasti arvesse. on täiesti sümmeetriline lähenemine, et, et te tõesti, tõesti üksikasjaliselt huvitas see, mida me siin, mida me siin teeme. tänan tulemast ja jätkame tööd selle teemaga. Um, kolleegid, nüüd saame minna edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, me oleme pisut hiljaks jäänud. <clears throat> viies päevakorrapunkt. nagu te, kolleegid, teate, vähemalt kord aastas kuulame komisjoni aruannet Colleagues, if everyone's ready, the kolleegid, nagu öeldud, kord aastas vähemalt kuuleme komisjoni aruannet Euroopa Liidu tagasi, tagasivõtmislepingute rakendamise kohta. me kuuleme siin kahte sõnavõttu. käimasolev töö esiteks ühiskomiteede tegevuse kohta ning teiseks Afganistani ja Euroopa Liidu ühised edasised sammud. peadirektor härra Ruute on selleks täna siin. nagu te mäletate, komisjon on võtnud endale kohustuse parlamenti teavitada kõikidest tagasivõtmislepingutest iga poole aasta tagant ning iseäranis nende lepingute ellurakendamisest. eriti oluliseks on parlamendi jaoks ühis, tagasi võtnud ühiskomiteede tegevus. neljateistkümnendal novembril liibe koordinaatorid otsustasid liiba päevakorda võtta arutelu teemal Afganistani Euroopa Liidu ühised edasised sammud seoses migratsiooniküsimustega. paluksin siis kolleegidel äh, jälgida seda arutelu ja sõna saab Mattias Ruete. Thank you very much uh, suur tänu, härra esimees, tänan, Claude. tere päevast kõigile. pärast kirglikku arutelu, mida te siin kuulsite digitaalagenda teemadel, hakkan mina siin pigem ettekannet pidama ja aru andma teile. nagu te õigesti ütlesite, Claude, on meil kohustus teie ees et me annaksime iga kuue tagant, kuue kuu tagant teile aru tagasivõtmise lepingute kohta. viimati olin ma siin veebruarikuus. on jälle aeg siis aru teile anda. kõigepealt mõned sõnad üldisemalt ebaseaduslikult riigis viibivate migrantide tagasipöördumine on jätkusuutliku rände haldamise lahutamatu osa. ebaseaduslikud sisserändajad äh, kaotavad äh, oma kogukonna ja perekondade säästud. Äh, nad kaotavad elu ohtlikul reisil välja arvatud, kui nad süste-, kui, kui on süstemaatiline teadmine, et nad pöör-, et nad saadetakse tagasi koduriiki. meil on umbes nelikümmend protsenti kõikidest tagasisaatmise otsustest, mis tegelikult ellu rakendatakse. ja enamus tagasi lükatud taotlustest, äh, nende puhul inimestel õnnestub jääda Euroopa Liitu ja mõnikord ka väga öö, äh, rasketes tingimustes nende inimeste jaoks. sellega on seotud inimkaubandus, moodne orjapidamine ja muud teemad. tagasipöördumispoliitika osas on arvukalt takistusi. esiteks võib tekkida olukordi, kus äh, kavandatud õigusaktid mis peaksid rahvusvahelise kaitse saajaid aitama, tegelikult seda väärkasutatakse. on teatud õigussätted ja haldustavad liikmesriikides, mis puudutab tagasipöördumi-, tagasipöördumisi asüülitaotlejate puhul, mis võib protsesse aeglustada, äh, takistada tagasipöördumist. näiteks puudub koordineerimine liikmesriikide ametivõimude vahel, kes vastutavad rände eest puuduvad, puudub suutlikkus asüüliteenistuste jaoks, on ebapiisavad kinnipidamistingimused või suletud vastuvõtukeskused. selline on Euroopa Liidu ülene pilt. aga teine väga oluline takistus on see, et dokumenteerimata migrant, migrantide tagaripöördumise puhul on sageli olukordi kus tegemist ei ole kogemata kaotatud dokumentidega, nagu passid ja ID-kaardid, on äh, selliseid migrante, kes keelduvad koostööst ja siis on vaja päritolumaaga täielikku koostööd teha. selleks, et äh, tuvastada isik ja anda talle välja reisidokument. selleks on vaja tõrgeteta koostööd ka kolmandate riikide ametivõimudega. mõned näited selle kohta, kus meil on tekkinud raskusi koostööga. rahvusvaheline tavaõigus näeb ette, et iga riigi kohustus on oma riigi kodanikel tagasi pöörduda oma päritoluriiki. aga võib tekkida olukordi, kus keeldutakse väl-, reisidokumentide väljaandmisest, kus äh, mängitakse ajapiirangutega, selleks, et välja anda reisidokumendid väga hilja, kus äh, äh ebaseaduslikult riigis viibivad migrandid on läinud kaotsi Euroopa Liidu ametivõimudele. on riike, kes keelduvad tagasi võtmast põgenikke, kes saabuvad lendudelt. mõned soovivad, et tagasisaatmine toimuks ainult selle riigi lennufirma lendudel. ja siis nad soovitavad oma kodanikele erinevaid menetlusi, kuidas pikendada viibimist Euroopa Liidus. ja seepärast me oleme üritanud välja töötada kõneluste raamistikku kolmandate riikidega ja tasakaalu negatiivse ja positiivse mõjutamise vahel. teeme koos liikmesriikidega, aga ka Euroopa Liidu välisteenistusega selleks, et välja töötada kõikehõlmav koordineerimisraamistik. aastal kaks tuhat kuusteist andsime välja, oleme olnud koordineeritumad ja oleme olnud struktureeritumad oma lähenemises selleks, et kasutada ära Euroopa Liidu kollektiivset mõju ja maksimaalselt ära kasutada Euroopa Liidu sise- ja välispoliitikate sünergiat tahan teiega rääkida väga otsekoheselt, kui ma kõne, kuulan ise end kõnelemas, siis ma ütlen, et see on selline südametu kõne. aga me räägime siin inimestest, kes on selle, sellest protsessist läbi käinud, kellel, kellel on keel, kelle puhul on keeldutud rahvusvahelisest kaitsest, kes on läbi käinud kõik siseriiklikud menetlused ja ja kes, keda puudutab tagasisaatmise otsus, see peab olema väga selge. siis äh, vastasel korral äh, tekib äh, sageli segadus pagulaste vahel ühest küljest ja ebaseadlik, ebaseaduslikult riigis viibivate migrantide vahel. sellel aastal oleme saavutanud mõningaid konkreetseid positiivseid tulemusi koostöös partnerriikidega oleme võidelnud inimkaubandusega, rände soodustajatega, aga au, aus olles teie vastu ja rääkides arvudest, oleme siin neljakümne protsendi ümber, täpselt nagu eelmistelgi aastatel. seega väga konkreetset mõju mõ, meie poliitikatel ei ole, mida saaks mõõta. tagasi on endise, tagasivõtmine on endiselt oluline prioriteet kõikides suhetes Euroopa Liidu partneritega. ja ma pean rõhutama, et küsimus ei ole mitte tagasivõtmislepingu all, allakirjutamises, vaid konkreetses paranenud koostöös mis enamasti ongi kõige olulisem asi. ja, ja need, see, see on sellised üldised märkused siis härra esimees, kes selgituseks üldisemale kontekstile ma ei hakka siin keskööni ka istuma, sest meil on tegelikult seitseteist tagasivõtmislepingut, mida, mida rakendatakse. võtan nad siin ükshaaval, Türgi kõigepealt. koostöö Türgiga tagasivõetavate isikute suhtes ähm, paranes tõsiselt läbi Euroopa Liidu ja Türgi avaldus, avalduses kaheksateistkümnendast märtsist. selle eesmärgiks oli kaubitsejate ärimudel purustada, vähendada ebaseaduslike piiriületuste arvu Türgist Kreekasse ja hoida ära humanitaar- tragöödia, kus inimesed äh, hukkuvad merel või jäävad kadunuks. mõned arvud. alates ühisavaldusest paraku oleme umbes kuus inimohvrit tuvastanud äh, Egeuse meres. samal ajaperioodil aastal kaks tuhat viisteist oli umbes nelisada üheksakümmend inimest, kes surid üritades ületada äh, seda, seda väikest vahemaad äh, Türgi mandri ja Kreeka saarte vahel. kolmapäeval äh, tuleme välja neljanda aruandega, mis kirjeldab üksikasjalikult edusamme mida on tehtud Euroopa Liidu Türgi ühisavalduse alal ja kõik kohustused äh, on seal ka üles loetletud. mis puudutab saartelt äh, ebaseaduslike põgenike tagasivõtmist, siis Türgi on üles näidanud õigeaegset ja head koostööd, vaatamata suvistele raskustele pärast riigipöördekatset tuhat ükssada kaheksakümmend seitse migranti on Türgi, Türgisse tagasi pöördunud siiamaani vastavalt Türgi-Kreeka kahepoolsele protokollile üks-ühele skeemile. kaks, kaks tuhat nelisada türk-, süürlast on Türgist saadetud Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja me ootame ka veel kahtesaja, kahesaja kahekümne ümber asu, asustamist enne aasta lõppu veel tagasipöördumised saartelt on siiski vähesearvulised, eelkõige kuna taotlu, asüülitaotluste läbitöötamine võtab palju aega. nüüd äh, on ekspertide arvu kahekordistatud saartel ja täiendavaid eksperte oodatakse aasta lõpuks Euroopa Liidu ja Türgi vaheline tagasivõtmisleping tuleb asetada ka viisa liberaliseerimise konteksti. edusamm on tehtud tagasivõtmise lepingu lakk rakendamise osas aastal kaks tuhat kuusteist toimus kaks ühist äh, tagasivõtmise komiteed ja, ja, ja tehnilised kohtumised Äh, kus osalesid liikmesriikide esindajad ja Türgi ametivõimud, kus me arutlesime üksikasjalikult, millised on takistused lepingu rakendamise teel. tagasivõtmise kohustus Türgi kodanike puhul kehtivad sätted aastast kaks tuhat neliteist. arvud on suhteliselt väikesed, kolmsada seitsekümmend kuus inimest pool nendest taotlustest on vastu võetud Türgi poolt. alla kolmandiku Türgi kodanikest on, nendest ongi tagasi pöördunud. ja need on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta käivad arvud, mis peegeldavad ka praegust olukorda niisiis. on mõningaid raskusi endiselt konsulaatidega koostööl, aga üldiselt on meie koostöö paranenud Tür-, Türgi ei rakenda hetkel kolmandate riikide kodanikke puudutavaid sätteid. ta on andnud nõusoleku selle kallal edasi töötada meie eelmistel kõnelustel, mis puudutasid viisa liberaliseerimisi, aga õiguslikud sammud, vähemalt nii Türgi tõlgendab seda, edendamaks neid sätteid, mis puudutavad siis kolmandaid, kolmandate riikide kodanikke. seda nüüd Türgi seob väga selgelt ka viisa liberaliseerimise protsessiga me säilitame konstruktiivse dialoogi Türgiga, kuid ma võin teile öelda, et nagu volinik on ka öelnud, asepresident Timmermans, et viisaliberaliseerimine komisjoni seisukohast pakutakse välja ainult siis, kui kõik tingimused on täielikult täidetud. ja Türgi osas veel üks aspekt, mis on tähtis no Bulgaaria Türgil on kahepoolne kokkulepe Bulgaariaga ja ta on võtnud endale kohustuse leida praktilisi lahendusi Bulgaaria suhtes. hetkel saan ainult öelda, et see kokkulepe ei ole andnud rahuldavaid tulemusi. nii palju Türgi kohta. mis puudutab Pakistani, on võtmetähtsusega riik Euroopa Liidu seisukohast. mis puudutab tagasivõtmispoliitikat, mõned arvud. aastal kaks tuhat viisteist kasvas oluliselt Pakistani kodanike arv, kes saabusid Euroopa Liitu, kasv oli tuhat protsenti, kolmkümmend viis tuhat, jaanuarist augustini veel kaheksa tuhat saabusid, ületasid Euroopa Liidu piiri. tagasivõtmisleping Pakistaniga on jõus alates aastast kaks tuhat kümme ja ka aastal kaks tuhat neliteist kasvas tagasisaatmiste arv viis, äh, viiekümne kahe protsendini, aga aasta kaks tuhat viisteist lõpuks on arv taas langenud äh, kolmekümne kuuele protsendile. kontekstiks olid äh, jõulised negatiivsed avaldused Pakistani ministri poolt, volinik Ramopoulos käis äh, kohal Pakistanis veebruaris ja juulis ühiskomiteede raames ja poliitilised taga, tagajärjed, takistused on nüüd kõrvaldatud äh, lepingu rakendamise teelt, aga üldine pilt on siiski äh, kaugel ideaalsest mõned liikmesriigid on ta-, on tähendanud head, on paranenud koostööd, teistel on hea koostöö, mõned liikmesriigid aga räägivad siiski endiselt prakti-, raskustest asjaajamisel Pakistaniga. viimastel kuudel on olnud häid näiteid ühisoperatsioonidest Frontexiga, kus osales ka Euroopa mitmeid liikmesriike, teisalt on rida olukordi, kus liikmesriigid on teinud tagasivõtmise taotlusi ega pole saanud vastust Pakistani ametivõimudelt. me üritame saada suuremat ettenähtavust oma suhetes Pakistaniga ja kindlasti eh, paneme ka lauale selle järgmise tagasivõtmise ühiskomitee lauale jaanuaris. kolmane ja viimane grupp idapartnerlus Venemaa, Balkani riigid, Lääne-Balkani riigid. tagasivõtmise lepingute rakendamine nende riikidega on rahuldav, isegi väga. meil on väga hea stabiilne tagasipöördumise määr, kaheksakümmend üks protsent Ukraina puhul, seitsekümmend kuus protsenti Moldova kuuskümmend seitse protsenti Venemaa puhul, kuueteistkümnes tagasivõtmise ühiskomitee toimus juulis Venemaaga käesoleval aastal ja see kinnitas äh, lepingu head rakendamist taas üle. ja nüüd oleme hakanud arutama ka elektrooniliste kanaliste kasutamist taotluste edastamiseks Vene ametivõimudega. ja oleme loomas pilootprojekti, kus me kasutame ka videokonverentside võimalusi, kus osalevad kolm liikmesriiki. üldine koostöö on niisiis hea on aga ka muidugi poliitilisi aspekte, mis aeg-ajalt mängivad oma rolli. ei olegi Krimmi teemat vajasin mainida, rõhutamaks, et kõik need suhted ei ole kui alati väga lihtsad, mis puudutab Gruusiat, väga tõhus koostöö. meil on ka elektrooniline platvorm infovahetuseks. seda rakendab IOM sellest ongi saanud äh, mudel äh, tagasivõtmiste haldamiseks. Armeenia, Aserbaidžaan võiks olla edukamad, aga on edenemas, Armeenia ei ole nii heas positsioonis nagu no, Aserbaidžaan hetkel. ning tagasivõtmislepingute rakendamine Lääne-Balkani riikidega on väga rahuldaval tasemel, tagasipöördumise määrad ületavad Euroopa Liidu keskmise nelikümmend kaks protsenti. ja lõpetuseks äh, Cabo Verde rahuldav tase. Aafrika riigid niisiis esimees, ma, ma näen, et te soovite, et ma nüüd lõpetaksin. läbirääkimised äh, nende kohta on nii palju tagasivõtmislepingute suhtes, et me oleme alustanud nelja riigiga läbirääkimisi. Maroko, Valgevene, Tuneesia ja Nigeeria. Need on käimas. mõned on juba käinud äh, päris mõnda aega, nagu teie komisjon ka teab kolm ei ole veel ametlikult alustatud erinevatel põhjustel Jordaania, Alžeeria ja Hiina. see olekski siis üldine tutvustus, mil-, selle kohta, milline on olukord praegu Euroopa Liidu tagasivõtulepingute rakendamise kohta ja vastan hea meelega teie küsimustele. Um, uh, uh, siis Kafkastani kohta. jah, tõesti meie saadikutel on siin väga palju kogemusi selles küsimuses, meil on aega ainult kolmveerand viieni. ja tõesti, kord aastas on meil tõesti võimalus saada tagasisidet selle tähtsa küsimuse kohta, mis puudutab tagasisaatmist. nüüd ma tõesti palun, et rääkige paar minutit, keskenduge kõige tähtsamale selleks, et me saaksime ka komisjonilt vastuseid ja kuusteist nelikümmend viis jõuab siia siis minister. paika on pandud need ka, kes tahtsid sõna saada ja proua Sippel esimesena ning palun mitte rohkem kui kaks minutit. aitäh, härra esimees. alustan siis kohe küsimustega. esiteks kas te võiksite meile veel kord rääkida, miks parlament ei ole kaasatud nende tagasisaatmislepingute loomisse ja teiseks, miks neid lepinguid ei nimetata tagasisaatmislepinguteks? mõtlen siin praegu Türgi kokkulepingut ja siis see ühine tee edasi, mis kõlab kõik väga hästi, aga tegelikult on ju tegemist tagasisaatmislepinguga. ja kolmandaks, kui te räägite tagasisaatmisest, kas te võiksite rääkida ka üldiselt sellest, kas see puudutab vastava riigi kodanikke või ka kolmandate riikide kolme, kodanikke? ja kui see puudutab kolmandate riikide kodanikke, siis miks on nii, et vaesed riigid võtavad kolmandate riikide kodanikke tagasi, aga meie samas ei ole võimelised nende eest hoolitsema siis te rääkisite ka ühisest lähenemisest tagasisaatmisele ja ütlesite, et sellega on probleeme. aga ühise lähenemise väljatöötamisel, kas ei ole nii, et meil on vaja kõigepealt ühine lähenemine välja töötada, et kuidas üldse oot-, otsustada, kes saab varjupaiga ähm, ta-, staat-, otsija staatuse ja kes mitte, sest erinevates liikmesriikides tõlgendatakse seda küsimust erinevalt. ja viimane küsimus, ja isegi kui kellelegi anda varjupaiga taotleja staatust, siis võib olla humanitaarseid põhjuseid, miks võiks tal siiski lasta Euroopa Liitu jääda. kas meil siin on ühine lähenemine liikmesriikide vahel või siiski mitte ja mida see tähendab siis tagasisaatmise kohta? ja veel üks viimane küsimus, Hiina. kui palju pagulasi tuleb Hiinast? aitäh, järgmisena proua Hoolmeier, palun. suur tänu. kõigepealt äh, selle väga põhjaliku sissejuhatava ettekande eest äh, ikka ja jälle vastandakse meid selle küsimusega, et mis saab siis, kui inimesed saadetakse tagasi Pakistani, kus äh, valitseb sõda või olud on väga rasked, äh, sama kehtib ka Afganistani kohta. et äh, äkki te selgitaksite, kuidas sellises olukorras käitutakse ja milliseid meetmeid võetakse vastu selleks, et inimlik tegelikult neid tagasisaatmisi läbi viia. teiseks, need riigid, millega, kuhu tagasi saadetakse, kas nad on Euroopa Komisjoni ega meiega nõus koostööd tegema ja keskendunult seda tööd läbi viima? ning kolmas küsimus, kas ei oleks ka hädasti vaja, et teatud lõimimisprogrammid ja lõimimistoetamisprogrammid, äh, mida rahastatakse arenguabiga, et kas neid ei peaks rohkem ka tagasisaatmisega siduma, et äh, nendest riikidest, kust tulevad inimesed ja neil ei ole mitte mingit õigust varjupaika saada, et need riigid siis ikkagi kuidagi meilt abi saaksid. aitäh! kallid kolleegid, lihtsalt Äh, hoiatuseks logistilistel põhjustel minister jõuab siia kuusteist nelikümmend viis ja siis tuleb meil arutelu lõpetada ja meil on veel ka hääletus ette nähtud, nii et ma annan nüüd kõigile sõna, et nad saaksid küsida. tagasisaatmise kohta võib juhtuda, et meil ei ole aega nende kohta vastuseid saada, nii et äh, me kas saame nad siis kirjalikult või kuht-, kutsume härra Rüte tagasi uuesti vastusteks. Äh, pole midagi teha, aga aja pärast on meil vaja niimoodi teha, nii et tõesti, palun pidage kinni üheminutilisest kõneajast. proua Guillaume, palun En fait, j'avais plutôt une question pour, sur la... jah, mul on küsimus, et äh, milline on meie kokkulepe Afganistaniga? tegemist on siis kokkuleppega, mis peaks lihtsustama afgaanide tagasipöördumist. meil on kaheksakümmend tuhat afgaani, kes on ebaseaduslikult Euroopa Liidus ja neljandal oktoobril enne Afganistani rahastajate konverentsi lepiti kokku, et ähm, raske on näha mitte seda kokku, ajalist kokkulangevust, aga väga äh, ebarahuldav on see, et äh, parlamenti ei ole kaasatud ja ma tahaks, et te selgitaksite meile, et äh, milline oleks parlamendi äh, koht ja, ja kuidas võiks parlament osaleda nendel aruteludel, mis on väga olulised? see on tegelikult üks näide selle kohta, kui tähtis on parlamendi roll ja mul on tõesti väga kahju, et aega ei ole. järgmisena proua Vikström, palun. aitäh, aitäh, härra Rüte, täna siia meie ette tulemast Te mainisite tagasisaatmislepinguid, mille, mida me siin täna arutame, aga te mainisite ka oma sõnavõtus teisi küsimusi, nagu näiteks Euroopa Liidu-Türgi lepingut ja mul oli väga hea meel, et te ütlesite, et kõik tingimused tuleb täita enne, kui viisarežiimi lihtsustamine üldse küsimuse alla tuleb aga samamoodi ka nendest lepingutest kinnipidamine ja see, mida te rääkisite ka sellest, kui palju on enne hukkunud ja kui palju nüüd. tegelikult tõesti, meil on siin praegu rekordid sellel aastal, aasta ei ole läbi ja üle kuue tuhande hukkunu on Vahemerel. nii et jah, vahe on selles, et Egeuse meri on kinni, aga nüüd nad äh, lähevad kas Liibüasse või Tuneesiasse, põhimõtteliselt siis Põhja-Aafrika riikidesse. mina olin see, kes ütlesin, et äh, Vahemerest on saamas äh, haud, ma enam ei ütle, et sellest on saamas, see on juba haud, õudne haud ja Türgi. kui palju Türgi juurtega pagulasi äh, küsib varjupaika Euroopa Liidus, ka seda oleks huvitav rääkida. meil siin Rootsis üks mõtterühm arutas seda ja kui vaadata neid laevu, mis tulevad äh, türklastega, seal on poliitikud, ajakirjanikud, seksuaalvähemuste õigustest võitlejad äh,, nii et kuidas te seda olukorda hindate? Ja, jag måste säga att eh, jag är ganska främmande för den ansats. jah, aitäh, ütleb proua Berka. see teie lähenemine on õõvastust tekitav, see valmistab muret, kui kogu aeg kuuleme seda, et Euroopa Liidu legitiimsus varjupaigapoliitikas peaks olema selles, et me saadame inimesi lihtsalt tagasi nii et äh, milliseid tõendeid meil on selle kohta, et see nii on, milliseid tõendeid on meil selle kohta, et Euroopa Liidu legitiimsus äh, seisneb selles, et me saame inimesi väga hästi tagasi saata ja tõhusalt tagasi saata. väga palju energiat kulutatakse täiesti vales valdkonnas. ja muidugi, me peame vastutust kandma ja pagulasi vastu võtma see olukord valmistab mulle tõesti muret. pagulaste arv Türgist suureneb, numbrid suurenevad ja kas me peaksime jääma nüüd selle tagasivõtulepingu juurde Türgiga ja mis saab nendest, kes saadetakse tagasi? olukord Afganistanis on selline, et näiteks Rootsi enam ei soovi äh, sellest lepingust kinni pidada ja see on väga mõistlik otsus. kas te olete seda olukorda analüüsinud? samamoodi surmajuhtumite arv. on äh, surnud ka neid, kes on lennukisse pandud ja tagasi äh, saadetud siis ähm, on meil siin väga palju lastega perekondi Euroopas, äh, kes ei ole kuskil registreeritud, nii et tegelikult see küüditamine tagasi oma koduriiku ei pruugi alati kõige õigem olla. Thank you, Chair, and thank you, Mr Roope. I was planning to make. Ralli Aho, jah, ma tahtsin kõnet pidada, aga kuna aega ei ole, siis ütlen lihtsalt nii palju, et ECR fraktsioon toetab ühiseid äh, jõupingutusi Afganistaniga ja ka jõupingutusi selleks, et lõpetada, et sõlmida tagasisaatmislepingud kolmandate riikidega. minu küsimus puudutab Somaaliat. milline on seal olukord? Somaalia sest on kõige rohkem meil neid humanitaarpagulasi äh, mis Euroopa Liit on siin äh, Somaalia keskvalitsusega plaaninud see Somaalia kodanike tagasisaatmiseks? aitäh ja proua Veržea, palun järgmisena. aitäh, esimees. ma kuulasin teid väga tähelepanelikult, äh, härra Rüütel. Te ütlesite, et äh, teil on süda, ma ei kahtle selles, aga see ei ole meie teemaks praegu. teemaks on see, et milline on ja kuidas austatakse Euroopa Liidu õigust ja nende tagasivõtulepingu puhul on alati oluline see, et kui palju on äh, neid äh, ebaseaduslikus olukorras olevaid inimesi Euroopa Liidu territooriumil, aga oluline ei ole see, millises olukorras on see riik, kuhu nad tagasi pööruvad ja te ütlesite, et oli, tegemist on nende inimestega, kelle puhul edasikaabamisõigus on juba ammendunud. me teame, et eh, liikmesriigiti on olukord väga erinev, et eh, kas tegemist ei ole mitte siin muutliku geograafiaga Euroopa Liidus, kuid see sõltub ju ka päritoluriigist ja liikmesriigist ja see võib ju tähendada tegelikult, et inimese õigused ei ole tagatud. ma olen prantslane, meil tuleb siia varsti Prantsuse siseminister paar päeva tagasi, üks Sudaani kodanik viidi, äh, saadeti tagasi Prantsusmaalt Sudaani, ehkki tema edasikaebamise õigus äh, E, varjupaigamenetluste raames ei olnud ammendunud ja selliseid olukordi on e, ennegi olnud, nii et see õiguste küsimus äh, peab olema väga oluline ja kui ma teid äh, kuulasin, siis mulle sellist muljet ei jäänud, ma ei kuulnud seda, ehkki teil on süda olemas. proua Sargentini, palun. enne kui ma esitan oma küsimusi, meil on, siin on ju kaks päevakorraküsimust, üks puudutab tagasisaatmislepinguid ja päevakorrapunkt kuus, ühineda edasi, kas need on eraldi? sest ma saan aru, et siin räägitakse juba Afganistani Afganistanist. Um, meil oli vaja nad koos läbi võtta, aga siis, kus on äh, peadirektori esitlus selle ühise teeprojekti kohta meie koordinaatoritena palusime selle eraldi päevakorda panna, nii et ma lükkaksin selle edasi või lihtsalt kõik ühte patta panna. see oleks õiglane, sest komisjon on öelnud, et tegemist ei ole tagasisaatmislepinguga. ja, ja väga õige, meil ei ole piisavalt aega, nii et vaatan, kas teile meeldib see mõte. kuueteist neljakümne viieni on meil aega, me ei saa kauem sellest küsimusest rääkida. sest siia tuleb minister, me ei saa seda edasi lükata, seal on tõesti logistilised põhjused. siis on meil hääletus, me ei saa ka hääletust edasi lükata. nii teie Äh, kui ka peadirektor suhtes oleks tõesti ebaõiglane siin kiirustada ja sellepärast äh, võtame praegu vastu ainult küsimused äh, ja siis tõstatame selle Afganistani küsimusega õigustalitusega, tegemist on väga tähtsa küsimusega, nii et meil on tõesti vaja aega sellega tegeleda. nii et te kõik saate praegu küsimusi esitada, minut poolteist rääkisin ka just sekretäriaadiga ja me kutsume peadirektor Rütte tagasi, vabandust selle segaduse pärast, aga kutsume ta tagasi ja saame siis temalt vastuseid järgmine kord, aga ka kirjalikult. ning siis tegeleme sellega koos. nii et me tuleme Afganistani juurde tagasi ja räägime ainult Afganistanist ja, ja ja härra Rütelt kuulete ka selle kohta, aga praegu küsime lihtsalt küsimused ära selleks, et me saaksime need nelikümmend viis minutit ära kasutada. nii et neli-viis kolleegi saavad veel sõna, minut poolteist. alustame teiega, lõpetame proua Spinelliga ja siis teeme seda siis kuueteist neljakümne viieni, nii et palun. aitäh, härra esimees. Afganistanis ei ütle siis ma seda, et Euroopa Parlament lepingute kohaselt äh, saab kaasa rääkida tagasisaatmislepingute sõlmimisel. kui komisjon, nõukogu ja liikmesriigid arvavad, et tegemist ei ole ametliku tagasisaatmislepinguga ja sellepärast ei ole meiega vaja rääkida, siis see toob kaasa uued ja eraldi arutelud selles komisjonis selle küsimuse kohta. selle kohta nii palju siis minu lühike küsimus teiste tagasisaatmislepingute kohta on järgmine. Türgi kokkulepe, härra Rüütel täna pärastlõunal oli meil kohtumine, kus me rääkisime vastuvõtukeskustest ja üks teie kolleegidest äh, DJ Homist ütles, et Türgil, Türgi väga selgelt äh, tõlgendab äh, seda lepingut nii, et need, kes on juba Türk-, Kreeka saartel, et neid ei saa üks-ühele siis välja või vastu vahetada, nii et kas see on kus-, kas see on ka teie tõlgendus ja kas see on kuskil kirjas, sest mina olen väga täpselt jälginud Türgi kokkulepet ja minu jaoks on midagi täiesti uut ja see selgitab mulle, miks äh, üritatakse neid äh, pagulasi siis Kreeka saarelt ilmtingimata Kreeka mandriosale viia. jah, ma teen ettepaneku lõpus, härra Rüütel äh.. Gracias. En primer lugar decir que... proua Albiol, palun. kõigepealt mina leian, et see on siiski päris ohtlik, äh, mida ütles peadirektor, et me peaksime vahet tegema migrantidel ja pagulastel. Genfi konventsiooni kohaselt on pagulastele rahvusvaheline kaitse tagatud, aga see ei tähenda seda, et äh, migrandid tuleks äh, kohe tagasi saata. Te rääkisite majandusmigrantidest, nagu tegemist oleks vabatahtliku väljarändamisega. aga tegelikult põgenetakse nälja ja vaesuse eest ja kas me siis tõesti saaksime siis rääkida vabatahtlikust rändest, siis inimkaubanduse vastane võitlus, maffialt tuleks äh, relvad käest võtta ja me peaksime tõesti pakkuma inimestele võimalusi legaalselt tulla Euroopasse, siis me saamegi äh, maffia veskelt kõik äh, veed ära võtta. jah, tõesti Egeuse meres on küll surnuid vähe, aga samal ajal Vahemere keskosas on surnute arv tõusnud nii-öelda Liibüa koridoris ja Türgi kokkuleppe tagajärjeks oli see, et rohkem inimesi suri lihtsalt alternatiivses koridoris. ja tõesti, sellepärast oleks väga tähtis, et me selle vaba pääsu tagaksime ja tegelikult äh, surnud Vahemerel on ka ju teatud äh, peletusmeetodiks. inimesi saadetakse tagasi Afganistani ja Pakistani sõjakoldesse. Afganistanis on üle tuhande surnu seitsmekümne pommirünnaku tagajärjel. kas te tõesti arvate, et Afganistan on turvaline riik, kuhu võib inimesi tagasi saata? aitäh, järgmisena Anna Komes peadirektor Rute, olen nõus kolleegide ja esimehega, kes ütlesid, et äh, miks Euroopa Parlament on äh, tagasisaatmislepingute puhul komisjoni ja nõukogu poolt äh, kõrvale jäetud. Te ütlesite, et Euroopa Liidu Türgi kokkuleppel on tulemusi, sellepärast et inimkaubitsejatelt on relvad käest võetud, aga see ei ole ju nii. mina paar nädalat tagasi käisin Kreeka ja Makedoonia piiril ja need inimkaubitsejad on seal täiesti olemas, samamoodi nagu nad on ka Bulgaarias ja nende kasum on suurem, sellepärast et hinnad on tõusnud ja äh, põgenemine on ohtlikum Te võrdlesite seda, kui palju Egeuse mära, Egeuse merel on inimesi surnud, aga te unustate ära, et see e, tõmbefaktor võrreldes eelmise aastaga on kadunud. ja mis toimub keskosas Vahemeres, need tuhanded e, inimesed, kes on seal hukkunud ja ka need, kes võib-olla muidu oleks Egeuse mere kaudu tulnud. kas keegi võiks mulle selgitada, arutada, miks selline riik nagu Portugal, mis on olnud väga avatud ja on jesiidi pagulasi vastu võtnud ja rääkinud sellest, et nad on genotsiidi ohvrid ja siis me läheme Kreekasse ja näeme, et inimesed on seal väga halbades tingimustes ja üle kuuesaja tuhande neist on registreeritud, aga mitte ühtegi neist ei ole ümberjagamisprogrammi kaudu saadetud Portugali, nii et kuidas neid inimesi kaitstakse ja Europol räägib äh, üle kümnest tuhandest äh, kadunud saatjate alaealisest, nii et kas nemad on nüüd ka kurjategijate kätes? kas liikmesriikidest on saamas terroristid, sest tegelikult on see just see, mida me teeme, kui me eitame seda, et pagulased on juba Euroopa territooriumil väga õudsetes tingimustes, me oleme nad jätnud kurjategijate ja terroristide kätte. aitäh, järgmisena proua Winberg, palun. aitäh, juhataja aitäh. ma arvan, et me peame tõesti tagasisaatmislepingutest rääkima. tegemist on varjupaiga taotlejatega, kelle taotlus on tagasi lükatud üks või kaks korda. nii et neil ei ole pagulase staatust ja just sellepärast on meil ka tagasisaatmislepingud nende inimeste jaoks. ning Türgi kokkulepe noh, Türgi ei ole ju väga palju tagasi võtnud, selle asemel on üha rohkem saadetud Euroopasse Türgist. ja küsimus selle kohta, et mis seal nüüd siis saab, on tõesti väga tähtis, et meil need tagasisaatmislepingud oleksid olemas. Afganistan. Rootsil oli kokkulepe kuid parlament lükkas selle tagasi. Rootsis on üle neljakümne tuhande varjupaiga taotleja Afganistanist. nüüd ütleme meie ka ei sellele kokkuleppele. nii et äh, milline on Euroopa Liidu ja Afganistani vaheline kokkulepe, et kuidas on olnud selle kokkuleppega? aitäh ja proua Spinelli, palun viimasena. aitäh, härra esimees ma lihtsalt tahtsin üles loetleda mõned küsimused, mis mulle muret valmistavad. kõigepealt küsimus äh, arenguabi sidumisest äh, pagulasvoogudega. see lüli ei ole minu jaoks väga selge, härra Rüütel, kui te räägite siin suurepärasest koostööst, mida te selle all mõtlete? või, või siis ka, kui te ütlete, et rahuldavad tulemused, mida te siis mõtlete? teiseks, see, et Euroopa Parlament on nendest läbirääkimistest välja jäetud, mis puudutavad siis tagasisaatmislepinguid, mitte ainult Euroopa Parlamenti ei tõrjuta tihti kõrvale öö, vaid kokkuleppeid hakatakse lihtsalt deklaratsioonideks või avaldusteks äh, nimetama. samamoodi ka riiklikud parlamendid on täiesti kõrvale tõrjutud. Itaalia-Sudaani vaheline kokkulepe äh, sõlmiti kinniste uste taga ja parlamendil ei olnud mitte mingit äh, kaasarääkimisõigust. ja veel üks asi, mille kohta tahaksin teilt vastust saada. ja palun mitte alles järgmise aasta märtsikuus ma räägin sellest, et Afganistanis on teatud turvalised tsoonid ja et äh, Afganistan kui riik on stabiliseeritud, ma ei usu, et sellised turvalised tsoonid on olemas, ma küll ei näe, et Afganistan oleks turvaline riik. mitte kunagi varem pole olnud nii, nagu on praegu. nimelt äh, islamiriik on vallutanud väga suured osad Afganistanist ja kahe tuhande esimesest aastast saati ei ole olukord olnud nii õudne. ning afgaanid on tegelikult süürlaste järel tei-, kõige suuremaks grupiks, kus on nii palju inimesi ja miks me midagi ette võtta. aitäh! kallid kolleegid, tõesti tegemist on väga tähtsate küsimustega, ma teeksin ettepaneku ka meie külalisele härra Rütele. tõesti, me peame olema tõhusad, aga tegemist on väga kompleksse küsimusega, nii et ma teen ettepaneku. see ühine tee edasi Afganistaniga, seda küsimust arutame uuesti, kutsume peadirektor Rüte tagasi. nii et Äh, ma loodan, et me saame seda siis äh, hiljem rääkida. ja siis vastused küsimustele ning arutelu ka esimese osa üle. selle peame siis hiljem, aga mingeid kirjalikke vastuseid tahaksime siiski saada. ja meil on vaja ka rohkem aega selleks, et saada küsimusi nendele, vastuseid nendele küsimustele, mida kaksteist kolleegi esitasid Roos Argentiini ja Anna Gomes ja teised äh, tõstatasid Afganistani kokkuleppe küsimuse. ma teen ettepaneku, et küsime õiguslikult teenistuselt äh, nõu selleks, et me teaksime täpselt, milline on olukord äh, ja koordinaatoritelt tuleb selle küsimusega nagunii tegeleda, nii et läheme praegu kiiresti edasi. aga härra Rüte on tõesti väga abivalmis ja nõus tagasi tulema teise osa jaoks, nii et lepime selles osas kokku ja hoolitseme siis selle eest, et arutelu teine osa Afganistani üle toimub võimalikult kiiresti. minister on teel siia nüüd on ta juba kohal, nii et ma tõesti palun, et härra Rüte teeks ainult paar lõpumärkust ja siis, kui kallid kolleegid olete nõus, kas te kuulsite mu ettepanekut? jah, te kuulsite. kas te olete sellega nõus? no okei okay,, te ei ole nõus, aga kas te suures osas olete vähemalt nõus sellega? nii et siis arutame seda hiljem, kutsume teid tagasi ja äkki te teeksite mõned lõplikud märkused ja, ja lihtsalt üldised märkused ja tõesti olen nõus tagasi tulema ja kõikidest teistest küsimustest ka üksikasjalikumalt rääkima. me kõik oleme nõus, et meil on vaja laiapõhjalist lähenemist rändeküsimuse lahendamiseks. kui ma keskendusin täna siin tagasisaatmislepingutele, siis tegin seda sellepärast, et see on üks sammastest ja loodan, et saate aru, miks ma täna ei saanud rääkida teistest sammastest ja te siin tõesti ei saa komisjoni süüdistada, ei ole tõesti mõtet kogu aeg ühelt küsimuselt teisele hüpata. teiseks, küsimus, mis mind isiklikult ka väga palju puudutas, et äh, mina siin ignoreerin seda, kui palju äh, Vahemere keskosas on inimesi äh, hukkunud. me ei ignoreeri seda fakti, see, mis seal toimub, on õudne, aga samal ajal tuleb selgelt öelda, et äh, Vahemere keskosas on hoopis teisest rahvusest äh, inimesed kui need inimesed, kes tulid Egeuse mere kaudu. nii et ma ei võrrelnud siin äh, seda kahte Vahemere osa. paljud teised küsimused Nendest tuleb tõesti rääkida üksikasjalikumalt, võin teile anda numbreid Hiina, Somaalia, kohta võime tõesti kõigest rääkida, aga praegu selleks aega ei ole ja tõesti olen valmis tagasi tulema ja rääkima ka üleüldiselt tagasisaatmispoliitikast, võime rääkida äh, Afganistanist eraldi ja siis ka üleüldiselt tagasisaatmispoliitikast, härra esimees. aitäh, härra Rüüte ja me Afganistani küsimuse paneme võimalikult kiiresti uuesti päevakorda. ja kutsume härra Rüüte siis tagasi nii et teeme lühikese pausi ja siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Thank you, colleagues, for your patience. We can begin. tänan siis kolleegid <clears throat> kannatliku äraootamise eest ja järgmine päevakorrapunkt on armuste vahetus Prantsusmaa siseministri Bernard Cazeneuviga. tere tulemast meie komisjoni, nagu te teate, kolleegid, härra Cazeneuv on meie komisjoniga omanud alati tihedaid sidemeid. reisijate isikuandmete arutelu ajal olid tal kohtumised meie liikmetega arutelud äh, koordinaatoritega, arutelud olid väga intensiivsed ja tema on üks nendest ministritest, kes on jätkuvalt teinud koostööd Euroopa Parlamendiga. rasketel teemadel. ta on võtnud aega selleks ja me hindame seda kõrgelt. täna saame siis teha kokkuvõtteid äh, selle kohta, kuhu oleme jõudnud paljude nende teemade puhul ja kontekstiks on meil terrorismi vastase võitluse direktiiv. teised õigusaktid, liikmed äh, on tundnud huvi ka Kalee olukorra vastu. terve rida mitte väga lihtsaid teemasid. sellest kõigest oleme siin komisjonis rääkinud ja meie jaoks, meile tundus, et on, on hea ajahetk teiega kõigest sellest rääkida, kuid eriti ma hindan kõrgelt äh, teie koostööd meie komisjoni üksikute liikmetega. suur tänu, suur tänu selle eest ja suur tänu tulemast. alustame umbes viieteistkümnese minutise sõnavõtuga teie poolt, härra minister, ja siis seejärel küsimused ja märkused meie liikmetelt. tere tulemast, teil on sõna. härra komisjoni esimees paar parlamendi asepresident, daamid ja härrad, komisjoni aseesimehed ja liikmed siin libekomisjonis. Gerasime, kõigepealt tahtsin teid tänada selle tänase sooja vastuvõtu eest. sel komi-, siin komisjonis olen ma käinud ka varem mitu korda viimastel aastatel, eriti pärast traagilisi sündmusi aastal kaks tuhat viisteist Prantsusmaa pealinnas kutsusite mu siia komisjoni, et saaksime koos arutada küsimusi, mis juba pikka aega olid töölaual. PNR, reisijate isikuandmete küsimus eelkõige, välispiiride kontroll Euroopa Liidu välispiiridel ja mul on väga hea meel, et saan teiega taas neid küsimusi arutada täna alustuseks suur tänu kõigile parlamendi liikmetele, teie komisjoni liikmetele solidaarsuse eest, mida te näitasite üles Prantsusmaa vastu ajahetkel, mil olime saanud ränga löögi pärast terrorirünnakuid jaanuaris kaks tuhat viisteist ning ka suvel kaks tuhat kuusteist. mõtlen nii, pean silmas Nitsa tragöödiat ning kahe politseiniku tapmist Armand Villis ning kakssada kolmkümmend inimest hukk-, on Prantsusmaal hukkunud, ligi üheksasada inimest on saanud haavata terrorirünnakutes. Need on olnud väga julmad rünnakud ja mitmed teie seast on, on ka oma, on ka näinud, kuidas nende riikide kodanikud on saanud kannatada nendes rünnakutes. me hindame kõrgelt seda toetust ja oleme ka hinnanud asjaolu, et Euroopa Parlament äh, nende teemade puhul, mida arutatakse institutsioonides, on kolmepoolsetel kõnelustel näidanud üles alga-, oma algatusvõimet äh, kiireloomustiste küsimuste lahendamiseks. ees on terrorismikriis, rändekriis, saabub väga palju inimesi, sadu tuhandeid äh, viimase pooleteist kuu jooksul Euroopa Liidu territooriumile. paljud nendest on põgenenud vägivalla eest, tagakiusamise eest oma kodumaal, mõnikord ka põgenevad nad viletsuse eest ja jõuavad siis Euroopa territooriumile. siin on kaks väga erinevat probleemi, üks on terrorism ja teine on ränne kui selline, mõnikord on nad seotud omavahel ja me mõistame poliitilisi eesmärke nende puhul, kes soovivad neid teemasid äh, ühendada, meie seda ei tee, kuid peame olema väga tähelepanelikud, et Euroopa Liidu välispiir oleks piisava, piisavalt hästi kaitstud, et me võiksime saada vastu, vastu võtta need, kes vajavad vastuvõttu, kuna neid taga kiusatakse kodumaal. ehk siis äh, meil on kahekordselt kiire, võidelda tuleb terrorismiga ja rändekriisiga teisalt ning selles olukorras ei saa me lihtsalt rääkida, teha avaldusi, võtta vastu resolutsioone, peame ka kiiresti tegutsema. tuleb ka kindlameelselt ja otsustavalt tegutseda, selleks et näidata konkreetselt, et Euroopa Liit suudab tõhusalt reageerida nendele kahele väljakutsele, mis on meie kodanikele suureks probleemiks. teekaart, mis võeti vastu Bratislava nõukogus on ainus viis, kuidas äh, kodanikele anda turvatunnet, kes hetkel sageli kahtlevad, järjest rohkem on neid, kes kahtlevad, kahtlevad Euroopa Liidus ja tema poliitikates. ärgem, me, me näeme, et on teatud distants kodanike ja poliitikute vahel Euroopa Liidus ja seepärast tulebki edasi liikuda Euroopa Liit suudab väljakutsetele vastata ainult siis, kui kõik tema institutsioonid tegutsevad koos ja tunnevad samasugust vastutust. avameelne läbipaistev dialoog nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel on seetõttu esmatähtis. on vaja, vajalikud on konkreetsed meetmed kaasotsustamise raames ning alaline dialoog, millele ette alusleping on suurepärane vahend tasakaalustatud poliitika tegemiseks, kuid Prantsuse siseministrina pean ma oluliseks ka seda, et me võiksime minna veelgi kaugemale institutsionaalsest dialoogist, on vajalik ka otsene suhtlus ja üldisemat sorti suhtlus Euroopa institutsioonide vahel, nagu me näeme seda täna ja nagu see toimus siis, kui ma viimati siin käisin veebruaris kaks tuhat kuus, viisteist tegutsemisega on äärmiselt kiire, nagu ma ütlesin. ja ma näen iga päev, arvestades äh, olukorra tõsisust, ma võin kinnitada, et ma ka usun täielikult, et Euroop-, sellesse, et Euroopa Liidu institutsioonid suudavad need väljakutsed vastu võtta. me oleme teinud ka suuri edusamme ja, ja nend-, viimase pooleteist aasta jooksul Euroopa Liidus ja need on selle kõige kinnituseks. ma tahaksin selle eest äh, siiralt tänada Euroopa Parlamenti, kes on olnud tema algatusvõime ja konstruktiivsuse eest, eriti tahaksin tänada teie komisjoni kiiresti saavutatud tulemuste eest. üks kiireloomuline küsimus on piiride turvalisuse tagamine Euroopa Liidu välispiiridel. see kaitseb meid ühtlasi terrorismi eest ja kasvavate rändevoogude eest ei ole oodata nende voogude kahanemist lähikuudes ja võib öelda, et sügise ja talve jooksul Vahemere keskosas on tendents äh, selline, et tegemist on väga struktuurse nähtusega. E, ja vood ei kahane. ja kui me tahame säilitada vaba liikumist liidu siseselt, peab olema tagatud tõhus välispiiride kaitse selles osas on võetud ka olulisi meetmeid tarvitusele. mul on näiteks hea meel, et eelmisel aastal sõlmisime kokkuleppe direktiivi osas, mis siis puudutas PNR andmeid. see ei ole mitte lihtne töö, kui ma siin esinesin siin veebruaris kaks tuhat viisteist oli küsimusi palju, oli äh, umbusku päris palju mõned äh, arvasid, et PNR kindlasti annab suurema turvalisuse, kuid sellega kaasnesid ka isikuandmete kaitse alased probleemid ja ma arvan, et kompromiss on päris hea, aga tingimusel, et nüüd astutakse järgmised sammud, ehk siis, et liikmesriigid öö, äh, võtavad üle direktiivi tingimused. me ise omalt poolt äh, oleme oma PNR-süsteemi loonud meil on olemas ka üksus, kes tegeleb isikut, reisijate andmetega. ja me arvame, et see on tõhus struktuur, aga me soovime ka, et mis puudutab Euroopa-siseseid lende ja charterlende, ka neid tuleb PNR andmete all arvesse võtta. vastasel korral äh, pole see süsteem niisama tõhus. teiseks tahaksin rõhutada Frontexi loomist, uuendatud, tõhustatud äh, piiride agent, piiride kaitse ja rannakaitseagentuur, tal on ka täiendavad vahendid, äh, tuhat viissada töötajat Euroopa Liidu välispiiride kaitseks. see saa-, see tulemus saavutati rekordilise kiirusega kuue kuuga ja ning Prantsusmaa on olnud üks peamisi panustajaid. ta on e-, eraldanud sada seitsekümmend töötajat ja Prantsusmaa soovib, et äh, Frontexil oleksid kõik vahendid oma ülesande täitmiseks. olen ka varem rõhutanud, et Prantsusmaa soovib, et korraldataks äh, suurõppused, tuletasime seda ka meelt äh, Toomas Odemesieriga kohtudes, Saksa ministriga kohtudes ja seda võimalikult kiiresti, selleks et, et eelarve, osalejate arv, liikmesriikide panus, koostöö Äh, korraldus võimaldaks tõesti kontrolli võimalikult tõhusalt läbi viia. Frontex, PNR ja kolmas teema, Schengeni piirikoodeks. Prantsuse jaoks on see prioriteet, arvestades just ohte, mis seisavad Prantsusmaa ees. üle aasta juba olen ma soovinud äh, välispiiridel kontrolli taastamist Euroopa Liidus pärast äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta terrorirünnakuid. see on praeguses kontekstis hädavajalik. kontroll tuleb säilitada senikaua, kui julgeolekuolukord seda nõuab ja teisalt ähm, tuleb äh, vastu seista erakordsele rändevoole. siin ma tervitan äh, seda, kui kiiresti reageeris Euroopa Liit selleks, et liikmesriigid võiksid enneolematutele olukordadele reageerida kontrolli taastades. aga keskmises perspektiivis peaksime suutma siiski vaba liikumise tagada olukorras, mis on oluliselt muutunud julgeoleku alles. piirikontroll seega on esmatähtis. loodetavasti aasta lõpuks äh, saab valmis kokkulepe selle õig-, õigusakti osas Prantsusmaa on siin üles näidanud kompromissivalmidust ja mul on väga hea meel näha, et seda on üles näidanud ka teised. Need kõik on positiivsed arengud aga, aga kõik see on ebapiisav selleks, et äh, praeguse olukorraga tõeliselt hakkama saada ja tuleb minna veelgi kiiremini edasi. Prantsusmaa teeb oma tasandil kõikvõimalikku, lahendamaks julgeoleku ja rände probleemid julgeoleku vallas ja poolteist aastat on Prantsus-, poolteist aastat Prantsusmaa on võtnud äh, erakordseid meetmeid erakorralise olukorra lahendamiseks, olgu siis julgeolekujõudude suurendamisega või luure suutlikkuse suurendamisega kakskümmend protsenti kasvas nende eelarve. uued õigusaktid, näiteks äh, luuretegevuse seadus, mille osas paljud parlamendiliikmed esitasid küsimusi kohtus viimati see võimaldab kasutada luure tehnoloogiaid võitlemaks terrorismi vastu halduskohtuniku kontrolli all ning komisjoni, vastava kõrge komisjoni kontrolli all, äh, näiteks ka kolmeteistkümnenda novembri kaks tuhat neliteist seadus, mis võimaldab ähm, internetilehekülgi jälgida halduslikult selleks, et et sulet-, oleks võimalik sulgeda terrorismile õhutavaid äh, veebilehti või juunis kaks tuhat kuusteist vastu võetud seadus, mis võimaldab äh, politseil erakorralises olukorras äh, kaasa aidata julgeoleku tagamisele. erakorraline olukord muidugi Prantsusmaal võib siin komisjonis küsimusi tekitada. erakorraline olukord kehtestati selleks, et, äh, et ennetada äh, terrorirünnakuid, tegemist on siis läbi, läbiotsimistega inimeste kodudes, äh, koduarestiga. kuid see toimub kohtuniku kontrolli all ja Prantsusmaal on tegemist avalike vabaduste eest vastutava kohtunikuga vastavalt selle kohtupraktikale mis seda ka tõestab, et kui põhiõigused on ohus, siis on meil siin äh, juba väga vana kohtupraktika, kolmekümne kolmanda aasta kohtuotsus isegi näiteks üks nende seas. ja paljud otsused on muide ka ähm, paljud otsused on nende kohtunike poolt muide ka küsimärgi alla sealt pandud. kuid kohtuniku kontroll tuleb tõepoolest läbi viia väga rangetele põhimõtetele tuginedes. see on läbiotsimiste käigus võimaldanud avastada terve hulga relvi. eelmisel nädalal äh, pidasime kinni isikud, kes kavandasid terrorirünnakuid. see sai võimalikuks tänu läbiotsimisele ja relvade leidmisele äh,. ja veel rändekriisi kohta ma rääkisin piirikontrollist, mille me oleme kehtestanud, kõneleja mikrofon katkes. illustreeriksin seda mõnede otsuste läbi Prantsuse õigussüsteemis. Galees oli palju küsimusi. me viisime läbi seal olulise operatsiooni ja ma kirjeldaksin paari sõnaga seda olukorda võtsime asüülipoliitika osas näiteks vastu otsuse, et kui me tahame need, kes ei ole saanud äh, varjupaika Prantsusmaal, sest äh, kõik need, kes vajaksid kaitset Prantsusmaal, äh, selle eeltingimuseks on, on see, et me saadame välja need, kes ei, ei saa kaitset ja e-, eesmärk oli seega vähendada taotluste läbivaatamise aega ja et ametiasutused, kes sellega ja tegelevad, saaksid ka piisavad eelarvelised vahendid, oli meie eesmärk. see, selleks olid vajalikud ka majutustingimused, et äh, inimesed võiksid elada humaansetes tingimustes, vastavalt sellele, mida soovib näha Prantsusmaa oma põhiõiguste ja väärtuste val-, põhiväärtuste vallas. seega suurendasime vastavate ametiasutuste vahendeid kakskümmend neli kuud oli enne taotluste läbivaatamise aeg, nüüd oli, on see neliteist kuud, eesmärgiks on üheksa kuud. me oleme vähendanud äh, ta-, varjupaigataotlejate keskuste arvu, me tahame suurendada, neil oli kakskümmend kaks tuhat, me tahame selle viia neljakümne kahele tuhandele ning äh, kriisikesku-, kriisimajutuskeskused, äh, mis on suunatud sisserändajatele ja ka muudele, inimestele on üks aspektidest ja ning jah, lisaks siis nende isikute väljasaatmine, kes siis ei ole saanud varjupaika. Prantsusmaal on olnud kõnelusi sellel teemal, et, et piirikontroll on toonud kaasa olukorra, kus viiskümmend tuhat inimest on saadetud piiridelt tagasi aastal kaks tuhat kuusteist. seega te näete, et meie poliitika on tasakaalustatud, me soovime vastu võtta need, kellel on õigus saada vastu võetud ja, ja mitte vastu võtta need, kellel siis seda õigust ei ole, selline on meie poliitika ja Galei kohta. juba aastakümneid Prantsusmaal Galees põhjarannikul Rantsantis ja Sangatis minevikus on kogunenud migrandid, kes on inimkaubitsejate kätes, kes tahavad äh, tingimata pääseda Suurbritanniasse asüüli taotlemata Prantsusmaal. meie poliitika on väga selge. selle asemel, et äh, need äh, migrandid, kellest kaheksakümmend protsenti tegelikult peaksid saama kaitset Prantsusmaal või Euroopas, jätta need siis kaubitsejate meelevalda igal aastal oleme aast-, alates aastast kaks, kaks tuhat neliteist kakskümmend protsenti rohkem kaubitsejate võrgustikke avastanud ja kahjutuks teinud. seega me soovisime need mafioossed võrgustikud kõrvaldada. see oli meie üks eesmärkidest. teiseks, me soovime tagada, et need, kes soovivad pääseda Suurbritanniasse, kes on selle eest maksnud suuri summasid inimkaubitsejatele ja kes üks minu eelkäijatest äh, Siseministeeriumis äh, sõlmis kokkuleppe, mille eesmärgiks oli, eh, tema algatus oli Touquet kokkulepped, me oleme neid rakendanud jah, sest kui Prantsusmaa on sõlminud kokkulepped, siis ta neid ka täidab. ja vajaduse korral need liht-, need, neid ei tühistata niisama, me otsustasime äh, viia need varjupaiga taotlejad selleni, et nad paluksid varjupaika Prantsusmaal. ja kui me selles strateegias olime kokku leppinud, siis ei saanud neid enam äh, hoida Calais, vaid pigem tuli nad paigutada korralikesse majutusasutustesse. ja me eesmärk ja nii me siis ka tegime, otsustades sulgeda, lammutada Calais, tagades majutus igale inimesele. meil selliseid keskusi on nüüd nelisada kuuskümmend viis, mis pooleteist aasta jooksul äh, on andnud siis peaaegu kolmeteist tuhandele inimesele, nendest kaks tuhat saatjat alaealist, kes on eraldi keskustes ja kelle taotlusi vaadatakse hetkel Suurbritannias läbi. selleks, et ähm, osa neist võiks siis vastavalt Dublini kokkulepetele saada vastu võetud Suurbritannias. kolmteist tuhat inimest võeti, niisiis võeti vastu nendes keskustes ja, ja üksteist tuhat said esitada varjupaigataotluse, välja arvatud siis alaealised. ma palusin äh, Briti ametivõimudele endale aru anda selle jõupingutuse ulatusest. suure osa me võtsime nendest inimestest Prantsusmaal vastu kes soovisid varjupaika Suurbritannias, kuid üksi, üksikud alaealised, kui nendel on seosed äh, Suurbritanniaga, Need, need peavad oma hoole alla võtma Briti ametivõimud ja siinkohal ma tahaksin tänada Iiri võime, Iiri parlamenti, kes äh, võttis vastu, kuigi tal seda kohustust ei olnud, skeemi, mille kohaselt Iirimaa võtab vastu kakssada alaealist lähikuudel. ja lõpetuseks. Kreeka ja ümberpaigutamise kohta. Prantsusmaa soovib, et see süsteem toimiks, ta on suurim panustaja Euroopa Liidus. me oleme üle, kahele kahe kolmandiku ümberpaigutatustest vastu võtnud äh, viimastel kuudel ma soovin, et see töö jätkuks, et solidaarsus jätkuks arvudes Prantsusmaal ümberpaigutamise raames. oleme üle võtnud üle nelja tuhande inimese, lubanud vastu võtta, me oleme vastu võtnud juba ka, umbes kaks tuhat inimest ja üle kolmekümne viie protsendi Kreekast ümberasutatutest on ümber asustatud just Prantsusmaale ehk siis Prantsusmaa on oma rolli täitnud, ta on oma rolli täitnud Calais ning jätkame seda ka edaspidi. ja veel mõned teemad, viisad, viisasüsteemi lihtsustamine, siin on ka kaitseklausel alasti, kui kaitseklauslit ei ole, siis äh, poli-, poliitika üle puudub igasugune kontroll ja kui see nii on, siis satub ohtu kodanik, siis satub ohtu vaba liikumine ja ka Euroopa Liidu institutsioonid ise. seega me oleme väga, me soovime väga hoolikalt jälgida, et, et siin kaasneksid tingimused, kui viisasüsteemi lihtsustatakse. me toetame väga etiase süsteemi, mis on samm õiges suunas Äh, sisenemise ja väljumuse süsteem toetame samuti, aga arvestades terroriohtu, kui me sisenemise väljumise süsteemi ei muuda läbipaistvamaks, teadmaks, mis toimub kõikidel piiridel, siis ähm, ja, ja kui me ei tea, kes seda süsteemi kasutavad, siis äh, Euroopa Liit satub taas äh, suurde ohtu ja selle süsteemi jätkusuutlikkus ei ole tagatud. ja, ja ohtu satub vaba liikumine, nagu me seda oleme aastaid üles ehitanud. võitlus terrorismiga, võitlus relvadega on meile tähtis. infokomisjonis äh, tekkis meil väga oluline küsimus äh, poolautomaatsed relvad see, mida siin on välja pakutud, on liiga paindlik, liiga liberaalne, arvestades äh, nende relvade ohtlikkust, eriti terroristide kätes ning erandid, mida kavandatakse, on äh, samuti nende riikide jaoks, kus need erandid on õigustatud, äh, nendega peavad kaasnema ka julgeolekunõuded, et et tagada kodanike endi turvalisus nende relvade levik on probleemiks ja kokkuvõttes oht, et need relvad võiksid sattuda terroristide kätte. pikemalt ma rääkima täna enam ei hakka, paljut oleks veel võinud öelda, aga ma arvan, et on väga hea, et meil on täna selline ühine arutelu. Um, aitäh, minister, uh, nii paljudest asjadest rääkimast meile ja me väga hindame seda, et te siia tulite. ja igal kohal viibival liikmel on ka küsimus, mida nad sooviksid teile esitada. ja tahaksin nüüd äh, küsijate nimekirja lukku panna. tahan teid äh, hoiatada, et meil on siin kolmteist, neliteist küsimust ja ma paluks, et äh, tõesti kõik on nimekirjas, kõik kohalviibijad on nimekirjas kas te palun saaksite piirduda ainult ühe minutiga, sest siis oleks meil võimalik ka kuulata ministri vastuseid. natukene ühe, üle ühe minuti võite kulutada, kui te tõesti vajate seda. kõiki koordinaatoreid siin kohal ei ole, nii et annan kõnelejatele sõna vastavalt sellele, mis järjekorras nad sõna soovisid ja alustan härra Dias de Meiraga. aitäh, härra esimees äh, aitäh, härra minister. ma tänan teid selle eest, et te olete ka korduvalt siin komisjonis käinud. ja kõigepealt tahaksin väljendada solidaarsust ja kaastunnet Äh, ka kaastunnet äh, ja solidaarsust Prantsusmaaga. aga kõigepealt tahaksin rääkida ühest äh, küsimusest, mille osas on olukord blokeerunud Prantsusmaal. ma olen viisa küsimuses raportöör, see puudutab vastastikuse mehhanismi peatamist, vastastikuse mehhanismi ja mehhanism ja peatamisklauslit, et siin on mõningaid äh, küsimusi ja ma tahaksin teilt neid praegu küsida. raportöörina olen ma parlamendi kui kaasseadusandja esindaja ning mul on tunne, et nõukogu ei tee tegelikult korralikult koostööd meiega. mida te selle kohta ütleksite ning peatamismehhanism? toimuvad äh, triloogi läbirääkimised, ma vean läbirääkimisi eesistujaga ja parlamendi kolleegidega ja ma kuulan tõesti kõiki, kõiki liikmesriike, kes soovivad minuga rääkida, aga läbi räägin ma ainult eesistujaga, sest äh, me ei saa ju esindada mingi ühe riigi geniaalset ideed selleks, et äh, mingit äh, blokaadi, äh, blokeeringut nõukogus ületada, sest sellega meil ongi tegemist. ja peatamismehhanism. sellest sõltub viisapoliitika selliste riikidega nagu Ukraina ja Gruusia ja nii edasi kui me jõu-, peaksime sel nädalal jõudma kokkuleppele, see nädal on väga oluline meie jaoks, siis aga aga kui me kokkuleppele ei jõua, siis toimub kolmapäeval äh, kohtumine ja me hääletame, kui Prantsusmaa lõpetab blokeerimise, siis hääletame neljapäeva hommikul ja siis detsembris jõuab see teema ka täiskogule kui Prantsusmaa sellega nõustuks, siis oleks tegemist positiivse stsenaariumiga, kui Prantsusmaa keeldub, siis läheb asi edasi nii, et me hääletame algset raportit ilma delegeeritud õigusaktideta. see on see, mida soovib parlament ja sellega oleks meil esimene lugemine lõpetatud. kogu austuse juures tahaksin ma paluda, et Prantsusmaa lõpetaks blokeerimise selle teema puhul. lugupeetud kolleegid, kas me võiksime palun piirduda ühe minutiga? proua Sippel, palun. räägin saksa keeles, ütleb proua Sippel. härra minister, te rääkisite E-, eriolukorrast. eriolukorraga on tegemist siis, kui see on tõesti erandlik olukord, aga Prantsusmaal kestab see olukord juba mõnda aega. kas on ka kavatsusi lõpetada see eriolukord ja erakorraline olukord ja te rääkisite, et on leitud relvi ja et on võetud kinni inimesi, kes kavandasid rünnakuid. kas te võiksite palun öelda, et kui palju isikuid alates eriolukorra kehtestamisest on äh, vahistatud, kui palju on äh, jälle vabaks lastud, kui paljude vastu on äh, algatatud menetlust ja kui paljud on süüdi mõistetud kohtus terrorismi kuritegude pärast. see oleks väga huvitav sellest seisukohast, et kui edukas see on ja relvade puhul oleks ka huvitav teada, et kui, mis liiki relvi on leitud ja kui palju neid oli mind veidi ärritasid teie selgitused Frontexi kohta, ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et meie piire on vaja kontrollida, aga me teame ka seda, et seni ei ole ilmselt õnnestunud uue Frontexi piiri- ja rannikuvalveagentuuri puhul äh, Äh, anda selle käsutusse neid vahendeid, mida on vaja selleks, et piirikontrolli läbi viia. liikmesriigid peaksid andma rohkem personali selleks, et viia läbi piirikontrolli Kreekas, seda ei ole teinud veel kõik liikmesriigid ja sellega seoses äh, tahaksingi esitada küsimuse, et mida, vähemalt nii ma sain sellest aru, äh, tõlkes, et mida peaks endaga kaasa toim-, tooma manööver koos Frontexiga, sellest ma aru ei saa. ja viimane küsimus puudutab ka Leed, väga hea, et see laager on nüüd äh, laiali aetud, te ise mainisite, et see laager oli olemas juba aastakümneid, võib-olla oleks hea olnud parem nende inimestega tegeleda ja mitte ainult ähm, leppida sellega, et inimesed tahtsid Ühendkuningriiki. minu küsimus on, et milliseid meetmeid nüüd rakendatakse selleks, et neid inimesi paigutatakse teistesse asutustesse, et vältida uue laagri tekkimist seal, kas on ka rohkem kontakti Ühendkuningriigiga, et vähemalt need, kellel on õigus perekonna taasühendamisele, saaksid Ühendkuningriiki minna? aitäh, Cecilia Wikström, palun! aitäh, esimees ja tere tulemast ministrile. Te olete olnud väga proaktiivne, kui tegemist on Euroopa Liidu julgeolekuvajadustele vastamisega, kui tegemist oli kohutavate terrorirünnakutega. Prantsusmaa on olnud eesliinil selleks, et saavutada seda, et Euroopa Liidu tasandil võetaks vastu kiireid loomulisi õigusakte, ehkki minu fraktsioon ei ole sellega tingimata nõustunud, alati me oleme esitanud küsimusi, et kuigi tõhusad need meetmed olema saavad. ja te rääkisite ka rändeolukorrast, see on asi, millega me peame ühiselt tegelema, ma kuulasin teid väga tähelepanelikult, kuna ma olen Dublini määruse raportöör ja äh, Te keskendusite väga palju tagasipöördumise poliitikale ja sellele, et vaja on võidelda ülevedajate ärimudeliga, aga kui tegemist on solidaarsusmehhanismiga, nagu see on ette nähtud komisjoni ettepanekus, siis see solidaarsuse element, mida me nimetame automaatseks ümberpaigutamise mehhanismiks, siis ma tahaksin kuulda teie nägemust sellest ja selli-, sellest, milline on olnud Prantsusmaa panus ja kui palju te olete nõus olnud pagulasi vastu võtma. ma olen veendunud, et Prantsusmaa võib selles küsimuses olla mootoriks, sest nagu me teame, on seos selle olukorra vahel, mida me täna näeme, kus ainult mõned pagulased võtavad, mõned riigid võtavad vastutuse ja Schengeni ala vahel sest me tahame ju, et meil oleks äh, ilma piirikontrollideta Schengeni ala ja kolleeg Sippel just äh, rääkis eraolu, erakorralisest olukorrast ja alates selle ähm, see, selle vastuvõtmisest, äh, Euroopa Nõukogu osas on kol-, riikide hulgas on kolm riiki, kes Äh, on kehtestanud eriolukorra ja ei äh, pea kinni inimõiguste konventsioonist. Türgi, Ukraina ja Prantsusmaa on need. ja te ei maininud äh, põhiküsimust, õigusriigi küsimust. nimelt seda, et ei ole tagatud eelneva kohtuotsuse olemasolu. kas te võiksite seda kommenteerida ja lõpetuseks, me oleme kuulnud uudiseid äh, Prantsusmaa valitsuse tehtavatest muudatustest, ma soovin teile kõike head ja palju edu, ükskõik mis ka juhtub. me ei saa äh, kõik kolme minutit äh, kulutada, ütleb esimees, sest muidu ei oleks ministril aega vastata. proua Veržia, palun. tere päevast, härra minister ja väga äh, hea, et te olete täna siin meie hulgas. ma keskenduks eelkõige rändeküsimusele, tuletan kolleegidele meelde, et ainult mõned tuhanded ähm, pagulasi on tulnud rohkem kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aasta arvudega, mis isegi olid vähenenud. Prantsusmaa annab äh, kõige vähem, vähematele inimestele ähm, varjupaika Euroopa Liidus vähem kui kolmkümmend protsenti taotlejatest saavad varjupaika. nii et ähm, tuleb hinnata ka seda, mida Prantsusmaa tuleb, teeb ümberpaigutamise tase, ümberpaigutamisega seoses ja mis puudutab äh, tagasipöördumist, me peame alati ka arvesse võtma riigi suurust, Prantsusmaa on kõige arvu, suurema rahvaarvuga riik Euroopa Liidus ja Prantsusmaaga seonduvaid arve tuleb vaadata selles kontekstis. kõigepealt tahaksin rääkida Galeest, ma ei ole nõus teie optimismiga, härra minister ja äh, te saatsite mulle kahekümne kuuendal oktoobril äh, kirja, mis puudutas äh, alaealiste olukorda, ma arvan, et sellest tehti anti väga palju lubadusi, eriti mis puudutas perekondade taasühendamist, aga enamust nendest ei ole õnnestunud täita, paljud pagulased on kaduma läinud ja on probleeme näiteks ka sellega, et äh, inimeste dokumendid on kaduma läinud, nad on, äh, peavad uuesti alustama neid menetlusi, mida nad on Galees juba kunagi alustanud. mõnede puhul ei ole kindel, kas nad, äh, nendele kehtivad Dublini määruse reeglid. ja tahaksin tuua teile ühe näite, mida te teate, härra minister, sellepärast et te ise hoiatasite Bakar, Sudaani kodanik, kes on pärit Somaali poolsaarelt, kus on olnud kodusõda, hoolimata meie hoiatustest, minu hoiatustest, teiste parlamendisaadikute hoiatustest, vabaühenduste hoiatustest saadeti tagasi oma päritoluriiki. teist, teisi Sudaani kodanikke ähvardab sama saatust, hoolimata sellest, et Euroopa Inimõiguste Kohus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on Prantsusmaa sellega seoses äh, süüdi mõistnud. ja lõpetuseks äh, räägiksin Roja äh, orust, kus on palju saatjate alaealisi, kes on jäetud iseenese hooleks ja ainus vastus sellele olukorrale on, et üritatakse kohtusse kaevata inimesi, kes neid aitavad. aitäh ja härra Hort Vöö, palun aitäh, ähm, härra minister, te ei peagi praegu kõrvaklappe kasutama, aitäh, et olete siin ja tahaksin äh, väga paljusid teemasid äh, käsitleda ja äh, rääkida siin varjupaigapoliitikast mm, ja sellest, et me ei ole alati nõus sellega, mida te teete, eriti seoses ähm, inimeste tagasisaat-, võtmisega ja ka mm, poolautomaatsete relvade osas ei ole alati nõus ja ma tahaksin võtta ühe teema selleks, et jääda ajaraamidesse ja näidata, et Prantsusmaa võib olla ka eeskujuks. esimene küsimus, terrorism. mis on nende, kui palju on olnud neid ähm, äh, rünnakuid, mida on õnnestunud nurjata selle aasta jooksul Prantsusmaa territooriumil ja teiseks ma tahaks teada, kui palju on neid äh, Äh, Süüriast tagasi pöördunud, Süüriast ja Iraagist tagasi pöördunud äh, võitlejaid, kes on tuvastatud. ja kolmandaks, Europol hiljuti ütles, et äh, Süüria pagulaste ähm, rühmitused võivad üri-, süürlaste rühmitused võivad üritada Prantsusmaale tagasi pöörduda ja te rääkisite broneeringu infost, mis on ka väga raskeks teemaks Euroopa Parlamendis ja äh, hiljuti on äh, räägitud näiteks sellest, et me oleme maha jäänud broneeringuinfo rakendamise osas võrreldes äh, Ühendkuningriigiga, kes on väga kiiresti üle võtnud asju. mis on selle põhjus, sest selline hilinemine on tõesti väga kahjulik? aitäh, härra Depree, palun. aitäh, härra minister Äh, härra esimees, aitäh, äh, härra minister, et siia tulite. mul on paar küsimust. kõigepealt äh, PNR. meile on pandud väga suur surve ja nii palju, kui mina tean, kui Prantsusmaaga on asjad korras, siis ainult kolm riiki on, kes on ähm, broneeringu ähm, infoga asjad korda saanud, me hindame seda. kõnelejal kahjuks kadus kahjuks mikrofon Schengeni piirikoodeksi artikkel seitse, äh, süsteemne kontroll, aga see olukord, mis praegu on, siin on ette nähtud, et kuueks kuuks võib äh, kehtestada eriolukorra ja seda saab pikendada kaheksateistkümne kuuni. süstemaatiline kontroll ähm, kuus või kuni kaksteist, kaheksateist kuud mm, siin on arvesse võetud väga suurt äh, liiklusmahtu ja äh, ID-kaart on äh, see dokument, mida kõige rohkem võltsitakse ja kui ma ei eksi, siis teil Prantsusmaal on selline ID-kaart, millel ei ole isegi kiipi, kas ma eksin, kas te ei võiks nagu e-, eeskuju võtta riikidest, millel on äh, kiibiga ID-kaardid ja relvadest. ärge arvake, härra minister, et me oleme vastutustundetud demagoogid, eriti mis puudutab poolautomaatseid relvi. terroristid on neid relvi kasutanud, aga see tõendusmaterjal, mis meil on, on, et mm, prakt-, peaaegu kõik äh, relvad olid nad saanud äh, mustalt turult ja meil on vaja ju ka äh, seda, et me võtaksime vastu, et me ei võtaks vastu otsuseid, mis meeldivad avalikule arvamusele, aga millest tegelikult mingit äh, kasu ei ole, nii et äh, meil oleks tõesti vaja paremaid tõendusmat-. proua Koomes, palun. härra minister, ta ähm, ma, mul on küsimus, et mil, paljude teie poliitikate kohta, et kui tõhusad nad on, te rääkisite broneeringu infost ja äh, charterlendudest, aga eralennud. kas te saate meile kinnitada, et äh,, et et lennuväljadel kontrollitakse eralennu, lende, ähm, näiteks neid lennu, lende, kus äh, kus äh, Saudi printsid lendavad ja näiteks Liibanonis võeti vast-, võeti kinni äh, ka äh, ühes lennukis Saudi prints koos äh, selle uimastiga, mida tarbivad ISISe võitlejad. ja ja meil on vaja rohkem teavet Mm, paljudes küsimustes, näiteks äh, mis puudutab äh, kõnekaarte, te rääkisite piiride turvamisest, aga kas äh, liikmesriigid on hakkama saanud sellega, kui tegemist on äh, nad on saanud hakkama sellega siis, kui tegemist on äh, vaeste inimestega, aga rikastele antakse nii-öelda, müüakse viisasid. kas te teate, millised on need teiste riikide kleptokraadid, kes on saanud viisasid kõigist liikmesriikidest? kas see ei ole samuti küsimus, mis puudutab äh, piiride turvamist ja kuritegevuse vastast võitlust? ja kui meil ei ole äh, turvalisi ja seaduslikke äh, viise Euroopa Liitu sisenemiseks, äh, kas me siis ei õhuta ise seda moodsat inimkaubitsejate äri ja kas me ei edenda ise terrorismi, kui me ei tegele saatjate alaealistega? kui pagulaslaagrites Kreekas on lapsed kohutavates olukordades ja mida me teeme selleks, et ennetada radikaliseerumist, kas meil on eh, eh, Euroopa programm ja eh, mida saaksid, mida me saaksime kasutada selleks, et võidelda radikaliseerumise vastu vanglates? härra minister, see tšarterlendude küsimus, viimane meie ettepanek oli, et me kaasaksime ka äh, tšarterlennud, et see oli viimane parlamendi seisukoht äh,. tahaksin lihtsalt seda täpsuse huvides mainida. ja järgmisena saab sõna proua Intvelt. Eh, aitäh ja tere tulemast ministrile Sofii Intvelt, teie meedias, kindlasti, meediakanalites kindlasti Must lammas, oli palju küsimusi, mida ma tahtsin esitada, näiteks mis puudutab äh, broneeringuinfo direktiivi rakendamist, ma olen üsna üllatunud, et äh, parlamenti on väga palju survestatud, aga sellest ajast peale, kui meie oleme asja ära hääletanud, siis ei ole mingit äh, kiiret enam selle rakendamisega. nii et ma tahaksin aru saada, miks see nii on ja, ja teine küsimus kõik juba teadsid toona, et tegelikuks probleemiks ei ole mitte isikuandmete puudumine, vaid see, et infot, infot ei vahetata ja see on ka tänaseni suureks probleemiks. ma tahaks äh, rohkem teada saada sellest arutelust, mis toimub äh, nõukogus. kas te survestate sama palju teisi riike selleks, et äh, parandada teabevahetuse olukorda ja et et äh, see teabevahetus võiks äh, eelistatavalt olla ka kohustuslik, nagu minu fraktsioon seda nõudis. ja eelviimane küsimus. Te kindlasti olete kuulnud isikuandmete lekkest Europolist see on tohutu leke, seitsesada äh, lehte, see on puudutanud ka terrorismivastaseid uurimisi. liikmesriigid kuuldavasti teadsid seda juba aastaid ja see üllatab mind küll väga me arvan, et me oleksime pidanud sellest rääkima ka parlamendis, eriti kui me rääkisime, rääkisime infovahetusest. ja te vastutate ka avalike vabaduste äh, eest ja ma tahaks küsida, et äh, kas Prantsusmaa valitsus on valmis toetama või äh, arutama asju Euroopa Parlamendiga selles osas, mis puudutab äh, õig-, kodanikuõiguste pakti selleks, et see arutelu edeneks ka mm, nõukogu tasandil. proua Jolie, palun. Euh, tänan, härra esimees. tänan ka meie siseministrit siia tulemast ja meiega oma nägemusi jagamast. kolmekümnendal oktoobril koostasite te tohutu andmebaasi TES, kuhu panite kõik sõrmejäljed ja fotod, mis puudutab, see puudutas kõiki prantslasi, see tähendab kümneid miljoneid inimesi. kas te ei arva, et äh, see määrus öö, äh, rikub neid määrusi ja regulatsioone, mida Euroopa Liit on vastu võtnud selleks, et andmeid kaitsta? arvestades ka proportsionaalsuse ja, ja vajalikkuse kriteeriume. võitlemaks pettustega on palju lihtsamaid lahendusi, nagu kolleegid siin ka rõhutasid, nagu näiteks kiip ID-kaardis. kas äh, seda, selle küsimuse üle olete mõelnud? ja lõpetuseks ütleksin, et prantslannana tunnen ennast väga halvasti proportsionaalselt kõneldes, et Erdogan võiks, võib rääkida Prantsuse äh, erakorralisest olukorrast selleks, et õigustada erakorralist olukorda Türgis. ma tahaksin, et te seda kommenteeriksite, palun. aitäh ja proua Vinder, palun järgmisena. aitäh, härra minister. jah elame maailmas, kus elame uute terrorirünnakute hirmus, me tegelikult ju tahtsime vaba liikumist ja toona me ei kujutanud endale ette, et olukord võib nii raskeks minna, aga nüüd me elame siis äh, nüüd sellises olukorras ja tegelikult äh, Prantsusmaal tunnen ma ennast turvalisemalt kui teistes liikmesriikides just sellepärast, et julgeolekutaset äh, tõsteti ja mul on väga hea meel, et Strasbourgis need seitse inimest kätte saadi, kes kavandasid terrorirünnakuid. Te ütlesite, et relvade direktiiviga peaks võitlema terrorismi vastu. tegemist on tõesti väga väikese osaga me räägime siin tõesti jahiklubidest, kus kasutatakse tulirelvasid ja muide, terrorirünnakutes ei ole ju kunagi ka jahirelvi kasutatud, nii et tõesti see puudutab ainult siis äh, sportlaskureid ja jahimehi. nüüd väga tore, et Kalee äh, laager öö, äh, laiali saadeti, aga tegelikult on sarnaseid laagreid nüüd igale poole mujale tekkinud, nii et meil on nii-öelda uued galeed äh, mitte ainult Prantsusmaal, vaid ka Itaalias ja Saksamaal. ja kuulsime, et siin mõned inimesed saadeti tagasi Itaaliasse ja nad üritavad nüüd uuesti piiri ületada ja Prantsusmaale jõuda nii et tahan teada, kas te teete koostööd Itaaliaga, kas te teete koostööd ka tagasisaatmise osas, sest nagu öeldud, need inimesed üritavad uuesti riiki päärida. nüüd äh, radikaliseerumine, ma ei tea, kuidas sellega Prantsusmaal tegeletakse, aga ma tõesti loodan, et teil on korralikud karistused ette nähtud, aitäh! aitäh! kallid kolleegid, veel on kaks sõnasoovijat, tehke palun hästi lühidalt, sellepärast et ministri aeg on otsas viimasena proua Stevens ja enne teda saab sõna härra Depret. Oui, non, je ne suis pas monsieur Le Breton, je suis. ei, ma ei ole härra Le Breton, vaid keegi teine. härra minister. Prantsusmaa osales sõjas Liibüas ja Süürias. Teie tekitasite rändeprobleemi. nurjumine on üle-euroopaline PNR-andmed, piirivalve, rannikuvalve, Schengen, kõik need meetmed ei tok-, ei ole suutnud ära hoida islami terroristide sisseimbumist ja tegutsemist Prantsusmaal ja mujal Euroopas. ja, ja osa terroriste olid pärit Prantsusmaa linnadest ja selles osas olete olnud täielikult ebatõhus nii Prantsusmaal kui mujal Euroopas. seepärast, härra minister, teatud liikmesriigid on taastanud äh, oma piirid ja väga olulised riigid, isegi teile lähedal seisvad sotsialistlikud valitsused on seda teinud. nüüd me jätkame sama teed ja väljavaade on, et veebruaris äh, kaotatakse ära äh, viisa, liberaliseeritakse viisarežiim Türgiga. Süüria, Iraak, Iraan on järgnevad relvade osas mõelgem maapiirkondadele. mõelgem ühisele põllumajanduspoliitikale, mis on laastanud meie maastikke ja mõelgem ka meie relvatootjatele, kes toodavad sporditooteid. Te ei taha Schengenist väljuda, veelgi hullem, te tahate tõhustada Schengenit. aga vaadake faktidele näkku ja sellepärast esitan ainult ühe küsimuse. härra minister, millal lõpuks kuulate rahva häält, kes soovib vaid üht taastada julgeolek meie piiridel, eriti Prantsusmaal? ja viimasena saab küsimuse esitada proua Stevens, palun, hästi lühidalt, palun. Thank you, chair, dear minister. aitäh, esimees, lugupeetud minister, aitäh, et leidsite aega meiega kohtuma tulla mul on teile kaks lühikest küsimust. kuidas Kalee džungli laialisaatmine toimus ja kas meil on võimalik sellest operatsioonist ka midagi õppida? kas te soovite, et ma esitaksin uuesti selle küsimuse? ja teine küsimus Prantsusmaal ei ole mitte ainult immigratsioonikriis, vaid kahjuks äh, elab Prantsusmaa ka suurte terrorirünnakute ohu all. see rakkerühm Fraternitee, mis Euroopas loodi pärast äh, novembrikuiseid rünnakuid, oli tehtud selleks, et Prantsuse ja Belgia ametivõimude tööd toetada ja liikmesriigid toetasid seda rakkerühma tööd ning äh, rakkerühm on oma ülesannetega päris hästi hakkama saanud. Äh, andmeid vahetati väga palju ja leiti ka, mida oli vaja ja tahaksin teada, millised on teie kogemused rakkerühmaga, mis läks hästi ja mis oleks võinud paremini minna? aitäh, kallid kolleegid! suur tänu, tõesti väga-väga palju küsimusi, tähtsaid küsimusi, tõsiseid küsimusi. Teil on mõned minutid, et vastata. tänan, härra esimees, andke andeks, kui ma ei suuda kõigile küsimustele vastata, sest siis ma peaksin äh, iga päev siin teie juures olles ja minul ei oleks sugugi ebameeldiv, aga võib-olla teil oleks siiski kannatusterikas. ja üritan siis vastata mm, peamisele aga kui olete nõus, siis vastan ülejäänud küsimustele kirjalikult, siis vastaksin teie esimehele ja see jagaks teiega siis minu vastuseid. härra Dias de Merale vastuseks. Prantsusmaa seisukoht, niisiis äh, viisade lihtsustamine ja kaitseklausel. Prantsusmaa ei blokeeri. Prantsusmaa ei ole muide üksi, üritab äh, saavutada tasakaalustatud tugevat äh, positsiooni Euroopa Liidu äh, kontekstis, kus võetakse arvesse ka ohte, mis on seotud viisarežiimi lihtsustamisega. kui puuduvad äh, garantiid, ettevaatusabinõud, kui ei ole võimalik rakendada vastumeetmeid, kui mingil hetkel olukorda üle enam kontrolli ei ole, sest meil on vaja reguleerivaid vahendeid Euroopas, kui Euroopa ei suuda ellu rakendada enda, omaenda otsuseid, siis pole üllatav, et populism, mille väljendust ma ka siin saalis kuulsin, on nii edukas. meil on vaja põhimõtteid, äh, reegleid, regulatsiooni. Euroopa Liit on võtnud kohustuse erinevatel kõnelustel äh, Türgi, Gruusiaga, Ukraina, Kosovo viisarežiimi lihtsustada. ma olen teadlik et see on väga poliitiliselt tundlik küsimus ja me peame väga kaaluma otsuseid, mida me koos langetame ja kuidas selgitada lõppkokkuvõttes ja meie avalikkusele, et täna olukorras, kus meil on väga suur terrorioht, kus meil on rändekriis, et me avame oma Schengeni ala äh, vabale liikumisele ilma et meil ole, sellega kaasneksid meetmed, mis võimaldavad olukorda kontrolli all hoida. see muudaks olukorra täiesti arusaamatumaks, tek-, tekiks järjest rohkem kriitikat, Euroopa Liit ju pakub vaba liikumise võimalusi, kui ta ennast samal ajal ei kaitse, siis avalikkus kindlasti ei kiida seda heaks ega Euroopa institutsioonide tegevust. ja see avab äh, laialt ukse populismile ja ka Prantsusmaal, seepärast mit-, Prantsusmaa ja mitte ainult Prantsusmaa, palusin ma kol-, Saksa kolleegilt Toomas de Maizierilt ja ka teistelt kolleegidelt toetada meie sellist lähenemist selleks, et viisarežiimi lihtsustamine oleks paremini juhitud ja paigas ja reguleeritud ja aprillis äh, pakkusimegi võimaluse peatada viisarežiimi liberaliseerimise teatud tingimustel, mis on väga-väga täpselt paika pandud, see ei ole mitte Prantsusmaa välja mõeldis, selle mehhanismi aastal kaks tuhat kolmteist äh, see, see või seda, see, see pakuti välja aastal kaks tuhat kolmteist, kui seda ei ole veel rakendatud viisadele. ja meie ettepanek on seega äh, liiga ranget lähenemist pehmendada. kolm põhimõtet Äh, nõukogus. kõigepealt lihtsustatud ja objektiivsed käivitamisreeglid, kiire läbivaatamine, teiseks ja kolmandaks kindlus, et äh, e, viisavabastus on võimalik peatada, kui äh, teatud kriteeriumid on esindatud. Teie koostöös ka teie komisjoniga õnnestus meil edasi liikuda ja edusammud ei ole mitte väikesed ma siin tervitaksin teie kompromissivalmidust. muuseas, et Prantsusmaa ei ole samuti mitte paindumatu. me oleme jõudnud edasi triloogi raames äh, juba kaugemale. nii et kui see kõik lõpule jooks, oleks mul väga hea meel proua Sippelile ja teistele vastuseks mis puudutab siis ähm, ka, mis küsimused puudutasid erakorralist olukorda kõigepealt ja, ja teiseks ka need. erakorraline olukord ei ole riigipoolselt, ühepoolselt äh, õigusreeglite rikkumine. see ei ole õigusriigi põhimõtete rikkumine, ei. see ei vasta absoluutselt äh, õiguslikule ega poliitilistele tõsiasjadele Prantsusmaal. erakorraline olukord Prantsusmaal on süsteem, mis loodi viiekümne viiendal aastal, mis on Prantsuse õigussüsteemis olemas, mis vaadati läbi hetkel, mil pärast terrorirünnakuid aastal kaks tuhat viisteist pidime me uusi meetmeid võtma, kuid süsteem ise on pärit aastast üheksa, tuhat üheksasada viiskümmend viis, see on Prantsuse õigussüsteemis täiesti olemas. tegemist ei ole mitte politsei meetmete rakendamisega ühepoolselt ja meelevaldselt tegemist on Prantsuse õiguses olemasoleva süsteemiga, mis võimaldab haldusaparaadil, kui tegemist on vahetu ohuga ja kui me seda, kui me seda olukorda pikendame, siis me peame tõestama, et on jätkuv oht. see võimaldab politseil kaitsta Prantsuse kodanikke terroriohu eest. Need politseile suunatud meetmed võetakse kõiki õiguspõhimõtteid austada. Nad alluvad kohtukontrollile ja parlamentaarsele kontrollile. Prantsuse parlamendi komisjonid on alalise kontrollisüsteemi loonud, mis tagab parlamentaarse kontrolli kõigi Prantsusmaa prefektuuride üle selleks, et prokurörid ja prefektid oleksid alalise kontrolli objektiks on eri, on Prants-, niisiis Prantsusmaa komisjoni erikomisjon ja arutelud on väga, on, on täpselt sama elavad, kui sellel teemal on sama elavad kui tänane arutelu siin sest erakorraline olukord ei saa eksisteerida ilma parlamendi kontrollita ja teiseks on kohtukontroll. Prantsusmaal halduskohtunik, ma mõistan, et te, paljud, paljud, paljud teist mõistavad, tunnevad Prantsuse õigussüsteemi, aga halduskohtunik on kohtunik, kes tegeleb vabadustega sama palju kui kriminaalvaldkonna kohtunik. ehk siis ta teostab väga ranget kontrolli nende haldusotsuste üle, mi-, mida viib ellu politsei. ta on kontrolliorgan vastavalt põhiseaduslikele põhimõtetele ja üldistele õiguse põhimõtetele ning kõrgeim halduskohus on ka täitevvõimu otsuseid pidanud siinkohal tühistama, arvestades just õigusriigi põhimõtete rakendamist Prantsusmaal. ehk siis õigusriigi põhimõtted on tagatud ja selle, selle üle teostavad kontrolli kohtunikud ning kohtunike poole pöördutakse muide sageli Äh, seoses erakorralisest olukorrast tulenevate meetmetega, kontrollimaks, et äh, kriminaalvaldkonna kohtuniku otsused on õigustatud. aga see koht, aga need kohtunikud peavad ütlema oma seisukoha ka läbiotsimiste puhul või koduarestide puhul. ma täpsustasin seda aspekti, sest sageli ma kuulen kommentaare erakorralise olukorra kohta Prantsusmaal, kohta ja tõden, et see, mis tegelikkuses toimub, on väga erinev. ma saan aru, et äh, poliitikas või avalikus debatis mõnikord satutakse hoogu ja soovitakse võib-olla rangemat kontrolli, kuid äh, reaalsus Prantsusmaal on see, nagu ma seda kirjeldasin ja just õigusriik, proua, te võite mulle naeratades otsa vaadata, aga muidugi võite ja mul on ka õigus teile vastata, et õigusriik Prantsusmaal eksisteerib. on äh, kohtupraktika, on halduskohtud, on põhimõtted, on põhiseaduslikud põhimõtted, me võime teha näo, nagu seda kõike poleks olemas, eh, selleks, et kogu aeg siin eh, protsessida, aga mina ütleksin, et eh, lähenegem asjadele rangelt ratsionaalselt ja öelda, et Prantsusmaal on, toimub, toimib täielik suvaõigus, see ei vasta tõele ma pean teile, kohtunikud ja parlament teevad oma tööd Prantsusmaal. ja mitte teie ei küsinud seda, aga keegi teine, proua Tsipel küsis minu käest, et milliseid tulemusi oleme me saavutanud erakorralise olukorra raames ja kui palju inimesi on kinni peetud viimastel kuudel. mis puudutab äh, aasta algusest saadik kinni peetud inimeste arvu, nelisada kaheksateist aasta algusest alates Prantsusmaal. see näitab siiski, et terrori oht on selline, nagu ta on. kui Prantsusmaal toimub terrorirünnak, siis just täitevvõim on see, kes peab aru andma. ja siin on ka tal poliitiline vastutus selgitamaks, miks need rünnakud toimusid. nüüd rääkides terroriohust ja meie tegevuse intensiivsusest, niisiis nelisada üheksateist inimest peeti kinni, Äh, seoses terroriohuga. esimesest septembrist sada nelikümmend äh, kinnipidamist, viiskümmend äh, jäid vahi alla. novembrikuus terrorismivastase võitluse teenistused pidasid kinni nelikümmend kolm inimest, nendest kakskümmend kaheksa vahistati mitu rün-, rünnakukatset nurjati. küsisite, milline on erakorralise olukorra mõju nendele vahistamistele. alates juulikuust viissada nelikümmend kolm läbiotsimist. tänu neile äh, saime kätte sõjarelvastust, käsirelvastust mis kuulusid äh, terrorirühmitustega seostus olevatele isikutele või kurjategijatele ja kuivõrd me teame, kui teadvad seosed teatud äh, kvart-, teatud äh, linnaosades on kurjategijate ja terroristide vahel, paljud terroritegudes süüdi mõistetud on, on, on varasemalt olnud kurjategijad. eelmisel nädalal üks koduaresti määratud inimene kelle juures viidi läbi äh, läbiotsimine. tema, talle esitati ka kriminaalsüüdistus ja ta vahistati terrorismiga seoses. ehk siis erakorraline olukord on vajalik. mõnikord oleme teinud ka läbiotsimise, mis ei andnud tulemusi. Äh, me ei saaks öelda vastu, me ei saaks öelda vastupidist, kuid novembrist alates on kuussada kaheksakümmend seitse Prantsusmaa kodanikku või Prantsusmaa elanikku on olnud äh, nende meetmete objektiks ja seepärast äh, erakorraline olukord äh, on tingimata vajalik. edasi, küsisite te minu käest Frontexi kohta ja Prantsusmaa kohustuste kohta Frontexi ja Calais osas. kõigepealt Calais proua, ma vastaksin teile ka väga konkreetselt. Galees viimastel kuudel oktoobrist kaks tuhat viisteist kolm, oli kolmteist tuhat inimest, kes asustat-, kes paigutati ümber keskustesse, kaks, kaks tuhat saatjat alaealist oli nende hulgas. Need on konkreetsed arvud oktoobrist kaks tuhat viisteist ja praeguse operatsioonini ehk siis äh, paigutati ümber kolmteist tuhat inimest äh, keskustesse, nendest kaks tuhat alaealist. kui ma, kui ma viisin selle operatsiooni läbi Galees, äh, siis peatus paljude organisatsioonide tegevus, abiorganisatsioonide tegevus ja avalikkuses on, on sageli räägitud keskustest Need ei ole mingil juhul minikaleed, nagu mõnikord räägitakse. Need vastuvõtukeskused, neid haldavad just nimelt abiorganisatsioonid. see on midagi erinevat kui pori ja, ja külm kaleelaagris ja asüülitaotlejad me soovisime maksi-, võimalikult suure arvu neid vastutu, neist kolmeteist tuhandest varjupaiga taotlejast, kelle me siis suunasime vastuvõtukeskusestesse. kaheksakümmend protsenti on taotlenud varjupaika Prantsusmaal. ja kui ma nüüd kuulen väiteid teatud poliitiliselt leerilt, kes asub vasakul pool sotsialistlikust parteist, et me tahame, et äh, varjupaiga taotlejate arv ei ole piisav, kaheksakümmend või kuni kaheksakümmend viis protsenti nendest, kes olid Kalee laagris, on nüüd esitanud taotluse Prantsusmaal varjupaiga saamiseks ja mõned teised parempoolsemad selgitavad, et need, kes olid Calais ja kui nad pannakse keskustesse, siis me lihtsalt üritame massiivselt legaliseerida nende inimeste olukorda siis äh, siingi on tegemist liialdusega, sest et äh, varjupaiga, varjupaiga taotlemine, need inimesed olid, äh, neid ei saanud välja saata, me ei saanud neid jesiide ja idakristlasi Daeshi poolt al-, taga kiusatuid tagasi koduriikidesse, seega me kanname ka oma vastutust. Kalee, Kaleed enam ei tule, keskustest lahkub ka vähe inimesi, kas me nüüd muudame äh, kasutame Dublini süsteemi vastuvõtukeskustes nende puhul, kelle me Kaleest sinna tõime. me tutvustame inimestele nende õigusi. me ei sunni neid lahkuma vastuvõtukeskustest, sest vastasel korral me lihtsalt muudame veelgi ebastabiilsemaks nende niigi ebastabiilset olukorda. ma olen paljudele organisatsioonidele seda ka kirjutanud. aga see, et me seda ei tee ei tähenda seda, et me vastuvõtukeskustes ei rakendaks kõiki menetlusi, mis, mida tuleb rakendada. humaansed kaalutlused ei tähenda seda, et me unustaksime põhimõtteid ja nüüd ähm, saatjata alaealised. Nende, ma rääkisin, et meil oli, et me võtsime vastu kolmteist tuhat inimest Kalist, nende hulgas oli kaks tuhat alaealist, kes on saatjata Nad ütlevad, neil on perekonnaliikmeid Suurbritannias ehk siis kas, proua saadik, kas kõik need alaealised, kelle me tõime Kalee porist ära, mis me nendega teeme, kas me paneme nad äh, alaealiste vastuvõtmiskeskustesse, kus nende eest orga-, ho ho hoolitsevad abiorganisatsioonid ja ma, ja britid, kes juba on algatanud Äh, nende vastuvõtmise, ma sooviks, nad läheksid lõpuni välja, sest Prantsusmaa on omalt poolt äh, juba jõupingutusi teinud nende inimeste osas, kes tegelikult tahtsid varjupaika Suurbritannias. E, Prantsusmaa on neile võimaldanud, Prantsusmaa on neile võimaldanud taodelda varjupaika Prantsusmaal, ehk siis Prantsusmaa on teinud siin suure jõupingutuse ja ma ei taha, et ta nüüd jääks üksi ja ei, ja teised riigid ei, ei vasta samaga. proua Siipel, proua Veses, äh, kõnelused brittidega jätkuvad, jah. väga selgelt, sõnaliselt Prantsusmaa soovib, et teiste riikide jõupingutused oleksid vähemalt samal tasemel kui Prantsusmaa jõupingutustega ja ja et see toimuks sujuvalt ja kiiresti. Prantsusmaa on võtnud täieliku vastutuse Calais sündmuste eest. Öelge, öelgu mida, mida iganes, kuid organisatsioonid, kuid need inimesed, kes võivad nüüd suhtuda Prantsuse ametivõimudega, alaealised, kes võivad suhelda Briti võimudega, see on parem kui Calais laagri pori igapäevaselt. me oleme üks vähestest Euroopa Liidu liikmetest, kellel on õnnestunud laager laiali saata selliselt, et inimesed leidsid kõik varjupaiga ja, ja et nad võeti vastu Prantsuse varjupaiga taotlejate hulka. nüüd paremäärmuslased ja kohalikud poliitikud mõnikord ka vastuvõtukeskustes on meie vastu, kuid me siin kanname täielikult vastutust ja kui, kui meil on vaja inimesi kaitsta, siis me seda ka teeme, tuginedes meie väärtustele. Frontex, jah, proua, jah, Sipel, Frontex peab oma kohustust täitma, Prantsusmaa on suurim panustaja. tuhat viissada inimest oleme sinna panustanud. on seal ja meie, meie nendest sada seitsekümmend oleme panustanud. kui me vaatame Prantsuse ameti ametnikke, kelle me oleme saatnud Kreekasse abiks neile, kes seal on raskustes, võideldes, võideldes sealse olukorraga. kui, kui, et selleks, et äh, Kreekas vastuvõtukeskuses saaks vastu võtta kõiki neid, keda vaja. kui me nüüd kõik need arvud kokku paneme, siis me näeme, et Prantsusmaa on võtnud kohustusi, mille, mida ta ka rangelt täidab ja kavatseb ka täita edaspidi sest see, see ongi tema roll. härra Ortov, te küsisite, kui palju on nurjatud terrorirünnakuid, seitseteist selle aasta algusest. see selgitab, see ei selgita, see, seda tuleb võrrelda nende inimestega, keda me oleme kinni pidanud. ma ei tea, kas te kujutate visuaalselt ette, mida, mida tähendab seitse, nelisada kaheksateist inimest, kes on kinni peot-, peetud seoses äh, sidemetega terroriorganisatsioonidega viimastel nädalatel, hetkel, mil nad valmistusid terrorirünnakut sooritama, me pidasime vastu Saint-Juanis kolm noort naisterahvast, hetkel äh, valvas nende elupaika politseinik. me teadsime, et nad valmistuvad rünnakuks, me teadsime, et rü-, et äh, on väga suur oht äh, et pannakse toime kuritegu. eelmisel nädalal Marseilles ja Strasbourgis toimunud operatsioon, see puudutas kolmeteistkümnenda novembri sarnast rühmitust, kes kavatses äh, tegutseda sarnaselt äh, Argenteuis äh, ühe kodaniku kodus leidsime tõelise relva arsenali tema eesmärgiks oli kõike lõudust külvata läbi lõhkeainete kasutamise. mõistate, daamid ja härrad, et selles kontekstis Prantsusmaa mureks on muuta tõhusamaks sisejulgeolekuteenistused, et äh, me, me soovime suurendada eelarvet, et varustus oleks parem, me soovime parandada tingimusi, kus kinni pidades äh, andmekaitse nõuetest ja Euroopa õiguse põhimõtted, kui, kus me tõhustame lu-, luurevahendeid võitluseks terrorismiga. Te mõistate, et, et me soovime parimat tasakaalu saavutada erakorralise olukorra raames, selleks et me tagaksime kõik vabadused, kuna me oleme vabariiklased ja peame oluliseks väärtusi, aga samas tagades Prantsuse kodanike kaitse. nüüd tagasipöördujate arv, äh, džihaadivõitlejate tagasipöördujate arv umbes kakssada, täpsemalt kakssada kolm. sada üheksateist äh, surid koha peal. kaks tuhat äh, inimest Prantsusmaal on seotud terrorismialase tegevusega ja tuhat kakssada nendest on käinud Iraagis, tuhat ükssada on, on käinud Iraagis ja Süürias. Nendest nelisada umbes tuli tagasi, seitsesada on veel koha peal või on äh, hukkunud terrorismivastases operatsioonides, see näitab selle nähtuse ulatuslikkust ja seda, kui murettekitav see on. ja on veel tuhat inimest, kes on teel Prantsusmaa, Iraagi ja Süüria vahel või külastavad terrorit õhutavaid veebilehti ja kes võivad võib-olla reisi veel ette võtta. see on äärmiselt tõsine ja murettekitav nähtus ja selle ulatus näitab, kui oluline on võidelda terrorismiga ja radikaliseerumisega. keegi küsis veel, mida me teeme just äh, deradikaliseerumise vallas, jah, me oleme Prantsusmaal ja Euroopas äh, palju teinud, Prantsusmaal meil on teatamise süsteem, luureteenistused on, äh, on tuvastanud viis tuhat teatamist prokurörid ja prefektid, kasutades kõiki äh, ametiasutuste võimalusi, on osalised selles süsteem, meil on deradikaliseerumise keskuses, me töötame ka interneti haldajatega koostöös, blogid, veebilehed, mis teevad terrorismipropagandat, on jälgimise all me oleme sõlminud ka lepingu internetioperaatoritega. kuueteist, kuueteistkümnelt protsendilt oleme jõudnud neljakümne protsendi veebilehtede sulgemiseni. valitsusel on infoteenistus, kodanikuühiskond on kaasatud ja meil on ka oranni võrgustik Euroopa Liidus, mis on saavutanud suurepäraseid tulemusi, nii et radikaliseerumise vastu võitlemise osas oleme teinud edusamme ja võtnud jõulisi ja positiivseid meetmeid. proua Jolie küsimus. DES-i andmebaas. olgem siin täpsed Te ütlesite, et kõik see ei, äh, ei ole vastavuses Euroopa Liidu õigusaktidega. Äh, see andmebaas on ju juba olemas. on kaks andmebaasi, on DESi andmebaas, kolmkümmend mil-, puudutab kolmekümne miljoni prantslase biomeetrilisi andmeid ja teine andmebaas, mis on riiklik haldusandmebaas, kus on juba kuuekümne miljoni prantslase biomeetrilised andmed see ei ole digitaliseeritud, see on paberil olev andmebaas, mis TESi andmebaasi osas Euroopa Kohus on juba oma seisukoha võtnud aprillis kaks tuhat viisteist, mis puudutas riiklikku ID-kaarti ja CNIL ja kõrgem halduskohus vaatasid läbi minu määruse, see võimaldab TESi andmebaasi Äh, mida kasutatakse passide puhul ka ID-kaartide jaoks. ja kui CNIL Vabaduste Nõukogu esitas küsimusi, siis ühelgi hetkel ei öelnud ta seevastu, et me, meie vahendid ei olnud õiguspärased ja ühelgi hetkel ei öeldud, et, äh, et me eksisime põhiseaduse või seaduste vastu, ehk siis äh, õiguslikult äh, sain, saime heakskiidu, aga CNIL ütles, et oleks olnud äh, vajalik korraldada arutelu parlamendis. see on meil ka kavas. ja CNIL võttis ka seisukoha, et kuivõrd ei olnud võimalik andmebaasi puhul, tuginedes bioreetrilistele andmetele, äh, jõuda, jõuda iga üksikisikuni, seega me pidime tagama absoluutse isikuandmete kaitse, ma palusin täiendavat uurimist äh, vastavatelt amet, ametiasutustelt, ma ütlesin, et ma ka avaldan nende uurimiste tulemused, et ei oleks mingit kahtepidi mõistmist, et me tahame isikut tõendavate dokumentide turvalisust tõsta, seadmata ohtu kellegi vabadusi. jah, kiibi küsimus. põhjus on lihtne. kui inimene kaotab kiipkaardi, tuleb kogu asjaajamine uuesti ette võtta ja meil oli võimalus anda kodanikele uus ID-kaart ilma selle asjaajamiseta, see oli, eesmärgiks oli lihtsustamine. kui on aga dokumendis kiipkaart, siis see võimalik ei ole, sest ID-kaardi ID-kaardi puhul, milles on kiip, tuleb kogu asjaajamist otsast peale alustada. sellest me rääkisime ka parlamendis, kus ma selgitasin äh, olukorda ma ei ole, ma ei jõudnud nüüd kõikidele küsimustele vastata. pean ka paraku lahkuma. aga luban, et need küsimused, millele ma ei jõudnud suuliselt vastata, vastan kirjalikult. ja edastan komisjoni liikmetele, jah, andke andeks, ja veel üks küsimus, millele ma tingimata tahan vastata. härra, kes küsis äh, Schengeni ja PNR-i kohta. Teie fraktsiooni seisukoht on väga klassikaline selles küsimuses. Te olete kõigi nende õigusaktide vastu Prantsusmaal Euroopa Parlamendis, mille eesmärgiks on kaitsta prantslasi terrorismi vastu, alati olete sellised olnud, olete PNR andmete vastu, Prantsusmaal olite kõikide terrorismivastaste seaduste vastu ja nüüd te seletate, et on üksainuke lahendus, milleks on piirikontrolli taastamine. kui te poleks võib-olla veel märganud, siis äh, kolmeteistkümnendal novembril kaks tuhat viisteist juba taastati piirikontroll Prantsusmaal, see toimib me kasutame väga palju piirivalvejõude selleks, et piiride turvalisust tagada, ma tuletaksin meelde, et Prantsusmaa oli esirinnas, kui jutt oli Schengeni reformist, selleks, et Frontexi kontrolli tõhustada ja süstemaatiliselt oleme jälginud Schengeni infosüsteemi läbivaatamisega, me oleme teinud koostööd komisjoniga ja nõukoguga selleks, et Schengeni infosüsteem oleks ühenduses teiste andmebaasidega, et Eurodax näiteks, mille määrus vaadati läbi, et seda võiks kasutada samuti sisejulgeoleku kaalutlustel, ehk siis Prantsusmaa seisukoht piirikontrolli osas äh, Schengeni infosüsteemi äh, andmetega varustamine luureteenistuste poolt, äh, süstemaatiline Schengeni infosüsteemi läbivaatamine, võitlus äh, võltsitud dokumentide vastu, mis on keskse tähtsusega, vaadates, mis juhtus kolmeteistkümnendal novembril, kõikide nende teemade puhul on Prantsusmaa võtnud seisukoha, on olnud esirinnas ja ma ütleksin, et pigem Euroopa poliitikate äh, rakendamine on õige vahend ja mitte demagoogia, mis võimaldab meil võidelda terrorismi vastu. härra minister, enne kui te lähete, suur tänu komisjoni nimel mitte väga paljud ministrid suurtest riikidest ei tule siia eesistumise välisel perioodil. Te tegite seda, me väga hindame seda. tõesti mainisite siin väga tähtsaid küsimusi, nagu näiteks broneeringuinfo. me väga hindame seda, et te olete täna siin ja see on ka tegelikult otseselt seotud tööga nõukogus, nii et suur tänu nende küsimuste eest teile, härra minister, me väga hindame seda ja palju edu teile! Colleagues, we'll uh, move to the vote if everyone wants to get ready. We need your voting. asume hääletama, pange kaardid valmis palun, kui teil ei ole ka hääletuskaarte kaasas, siis andke sellest märku colleagues, anyone who doesn't have their vote. kallid kolleegid, kas on keegi, kellel pole hääletuskaarti kaasas, palun andke märku, siis me arvestame teie häält, kui annate käega märku. kallid kolleegid, päevakorrapunkt number kaheksa. hääletame teksti üle, mis institutsioonide vahelistel läbirääkimistel paika pandi see puudutab terrorismivastase võitluse direktiivi. tegemist on ühe kõige tähtsama küsimusega meie komisjonis võitlus äh, siis terrorismi vastu ja päris kiiresti me vaatasime selle küsimuse läbi enne, kui me hakkame hääletama, palun, kas raportöör soovib veel seda kommenteerida? palun, proua Holmeier. jah, teen hästi lühidalt, härra esimees suur,, suur-suur tänu kolleegidele suurepärase koostöö eest, mis meil oli. kallis Piotr, kallis Katariina, suur tänu ka kõigile teistele erinevatest fraktsioonidest, kes kaasa lõid. suur tänu ka Kaile, ta tõesti aitas meid libe sekretäriaadi poolt väga palju suur,. suur-suur tänu ka nõukogule, nõukogu eesistujariigile, sest nad tõesti väga konstruktiivselt aitasid äh, meil ühiseid lahendusi leida, ma arvan, et tegemist on väga hea ja tasakaalus tekstiga, mille me välja töötasime suur,. suur-suur tänu selle eest ja suur tänu, et meil tõesti õnnestus see kõik ka mõistlikus äh, ajaraamistikus läbi viia okay,. suur tänu, proua Hoolmeier nüüd hääletame nüüd teksti üle, mis siis eh, institutsioonide vahelistel läbirääkimistel paika pandi, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. hääletus. kallid kolleegid, Rahvaparteist on üks hääl üle. nii et Rahvapartei, kas keegi võiks kaardi välja võtta? jah, nüüd on kõik hästi, nii et jätkame hääletusega. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, neli vastu, seitse erapooletut. palju õnne raportöörile. ja nüüd järgmine. tegemist on äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruandega. Katariina Kinnitši on raportöör, kas ta soovib enne hääletust sõna? kui ei, siis asume kohe hääletama. jah, me peaksime kohe hääletama. suur tänu kaasraportööridele ja kõigile, kes panustasid sellesse töösse. aitäh, proua Tšinnitši ja asume kohe muudatusettepaneku üks juurde, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. proua Benova masin ei tööta, kas te võiksite äkki mõne teise masina juurde minna? Monika, kas sa võiksid äkki mõne teise masina taha istuda? Still not working. ikka ei tööta jah, proua Benova hääletab siis käega ja me lihtsalt paneme selle kirja. kas teie masin nüüd töötab, proua Kudritska? jah, väga hästi. muudatusettepanek number kaks, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viis, hääletus on alanud. ja hääletus on läbi. vastu võetud kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek neli, hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek üks, hääletus algas ja hääletus on läbi. vastu võetud. kolmteist, hääletus algas. ja hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, hääletus on alanud. hääletus on läbi. tagasi lükatud kompromissettepanek kaks, esimene osa, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissi ettepanek kolm, hääletus algas. ja hääletus on läbi. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, hääletus algas hääletus on lõppenud, vastu võetud ja nüüd hääletame teksti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, kolm vastu, kolm erapooletut, palju õnne raportöörile, proua Tšinitšile sellega on hääletus lõppenud, on meil veel teisi küsimusi, ei ole ja järgmine koosolek toimub kaheksandal detsembril, aitäh, kallid kolleegid, koosolek on lõppenud.